Państwa, rozpoczynamy popołudniowe... alustame siis tänast e, pärastlõunast istungjärku. paar sõna kõigepealt selgituseks. tavaliselt me alustame kell kolm, aga kuna meil on nii palju, millest on vaja rääkida, päevakorras on nii palju punkte, siis otsustasime alustada kell pool kolm eeldan, et päris mitmed kolleegid arvavad, et me alustame kell kolm ja seetõttu ei ole siia kohale jõudnud. nagu te teate, siis äh, tervitan, ma saan siin nüüd soojalt tervitada härra Joao Figureidot, kes on Euroopa Kontrollikoja liige ja kes räägib äh, arvamusest, mille Kontrollikoda on välja andnud komisjoni ettepanekud määruste kohta, mis käsitlevad kahe tuhande kahekümnenda aasta järgset ühist põllumajanduspoliitikat. seitsmendal novembril see avaldati ja loomulikult on sellel tohutu mõju sellele, mida me teeme siin ja sellel on väga suur mõju ka Euroopa Parlamendi ja põllumeeste tööle. kontrollikoja arvamus on parlamendisaadikutele väga oluline, seda sellepärast, et äh, äh, kontrollikoda räägib meile, mida nemad arvavad selle kohta, mida meie siin arutame. hommikul arutasime me kohta, kahte ettepanekut, mis puudutavad äh, ÜPP reformi ja pärastlõunal räägime me veel ühest tahaksin väga selgelt öelda, et Kontrollikoja arvamused, äh, et me hindame neid väga, aga loomulikult nagu ikka, arutame me siiski asju. aga tahaksin siiski rõhutada, et meie koostöö on olnud suurepärane. ja ma arvan, et äh, see tugevdab kõiki. sest, äh, ja nüüd ma pöördun kontrollikoja poole Te pöörate väga palju tähelepanu ühtse põllumajanduspoliitika rakendamisele, ettevalmistamisetapile, mis puudutab ÜPP reformi, aga meie rolliks on teile selgitada, mis on ÜPP unikaalsus, nii et te saaksite täieliku pildi ja näeksite ÜPP-d sellises laiemas perspektiivis. tervitan soojalt siin ka volinik Hoganit, kes on meiega liitunud selleks konkreetseks päevakorrapunktiks ütlesin, et ta võib käsitleda seda, millest hakkab rääkima härra Figueiredo ja siis tema saaks tutvustada oma seisukohti ja komisjoni seisukohti. mis puudutab äh, kontrollikoja arvamust. jätkame nüüd, äh, jõuame asja sisulise osani ja kui te saaksite kinni pidada ajast, siis äh, veerand tundi oleks hea, kui te saadaksite, saaksite sellest kinni pidada ja siis annan sõna volinikule. meil on siin ka teisi kolleege ja külalisi, tere tulemast kõigile, suur aitäh, et tulite siia. ja tervitan siin soojalt ka Kontrollikoja esindajaid. saame vist alustada. päevakorrapunkt number seitse ja annan sõna härra Figuereidole aitäh, härra esimees. kõigepealt sooviksin tänada teid selle eest, et äh, kutsusite Kontrollikoja siia ja me, et meil on võimalus teile otse tutvustada meie arvamuse sisu, mis puudutab äh, ÜPP-d ja seda, sellega seotud määrusi tulevikus. Euroopa Kontrollikojal on kohustus äh, osaleda ja olla kohal nendes diskussioonides aga ma ütleksin siiski, et meil on ka rõõm, et meil on selline võimalus pidada otsediskussiooni Euroopa Parlamendi liikmetega. me teame, kuivõrd oluline on, olulised on uued ÜPP määrused ja me teame seda sellepärast, et ÜPP esindab suurt osa Euroopa Liidu eelarvest. ja seetõttu on kontrollikojal kohustus äh, saada täielik arusaam ja ülevaade ja ma arvan, et me oleme seda ka saanud, kõikidest asjadest, mis on seotud nende määrustega. tahaksin äh, paluda teie tähelepanu väiksele PowerPoint äh, et presentatsioonile, mida ma kasutan selleks, et oma seisukohti selgitada. kõigepealt räägin ma sellest, mis on aluseks Kontrollikoja arvamustele, sest et meie ei ole poliitiline institutsioon. Teie olete poliitiliselt vastutavad ja seetõttu me peame rõhutama, mis on need alused, mille põhjalt me anname teile arvamuse. kõigepealt üldised avaliku poliitika põhimõtted. me teame, milline on see korrektne avalike vajaduste definitsioon, me peame vaatama, kas avalikud vajadused on hästi defineeritud ja kas nendega on tegeletud me tahame näha, kas eh, eh, siin on paika pandud eh, selged eesmärgid me peame vaatama, kas selle poliitika sisendid on hästi defineeritud, me tahame näha, kas protsessid, menetlused on hästi konstrueeritud, kas väljundid on samuti head, kas see kavandamine on hea ja kas tulemused ja mõjud on head. ja me oleme ka äärmiselt huvitatud sellest, kas vastutusmehhanismid, mis on paika pandud, on korrektsed ja kas nad on vastavuses üldise fi finantsjuhtimise põhimõtetega. Need on siis need alused, mille põhjal me anname välja arvamuse. teine punkt, me vaat-, tahame vaadata Äh, selle poliitika ühtsust ja järjepidevust, me tahame näha, kas äh, uus ÜPP on ajakohane ja ka, ja selge ja kas ta on vastavuses teiste Euroopa Liidu poliitikatega. ja lõpetuseks ütleksin ma, et meie arvamused põhinevad ka varasematel auditi leidudel, et kas äh, uues poliitikas kasutatakse kõiki instrumente ja siis me näeme, millised on meie leiud olnud varem nende instrumentidega seoses ja siis meenutame teile oma varasematest, meenutame teile oma varasemaid järeldusi ja arvamusi. Äh, rõhutan, et oleme äh, selle arvamuse välja andnud aluslepingu alusel ja pärast seda, kui me oleme saanud taotluse komisjonilt ja ka sellelt parlamendilt. Äh, tutvustaksin meie arvamuse sisu teile kahes osas. esiteks äh, arvamus, mis puudutab äh, ÜPP kui põllumajanduspoliitika definitsiooni ja seejärel annan meie, ma teie, teile meie arvamuse uue äh, mudeli kohta. esimene, ÜPP definitsioon. meie peamine sõnum on järgnev. esiteks, meie jaoks ei ole selge, et äh, pikaajaline visioon toetab seda uut ÜPP-d. me ei saa öelda, et äh, mingeid uuringuid ei ole läbi veed-, viidud või äh, stsenaariume vaadatud, neid on palju, aga ei ole selge, mis on pikas perspektiivis see stsenaarium, mis toetab seda uut ÜPP-d ja selle uue ÜPP instrumente teine sõnum, mida tahaksin rõhutada, on äh, see, et me ei leia robustset äh, majanduslikku äh, tõendust ÜPP peamistele instrumentidele. me ei näe robustseid majanduslikke dividende, eriti just otsemaksete puhul me ei ütle, et ei oleks andmeid, andmeid on palju, aga, ja argumente on palju, aga me ei näe tugevaid argumente, miks äh, säilitada kõik ÜPP instrumendid, sest ma pean siiski ütlema, et uus ÜPP kordab üle vana ÜPP äh, peamised instrumendid. kolmas asi, mida tahaksin öelda on see, et meie arvates kui eh, keskkonna ja kliima ambitsioon on komisjoni jaoks tugev ja ma ei väida, et see seda ei oleks, aga kui ta seda on, siis see sõltub eh, tulevikus liikmesriikide valikutest ja komisjoni hinnangutest. ja nüüd eh, me tegelikult ei tea, kuidas komisjon hindab äh, neid valikuid, mille liikmesriigid siin valdkonnas on teinud. me ei tea, mis need kriteeriumid on. me ei tea, kuidas see, äh, ta hindamist tulevikus kaalutakse ja me leiame, et see neljakümne protsendine panus ÜPP-st, mis peaks minema keskkonna ja kliimapoliitikatele, meie arvates see neljakümne protsendine panus tundub meile ebarealistlik ja meie selline arvamus põhineb meie varasemal arvamusel, varasematel tulemustel ja eesmärkidel. neljandaks äh, leiame me, et kaasrahastamismäärad ei peegelda Euroopa Liidu lisaväärtust. Euroopa lisaväärtus on otsustav kontseptsioon Euroopa Liidu uutes poliitikates ja me ei näe, selget seost nende kaasrahastamismäärade ja äh, peegeldatud Euroopa Liidu lisaväärtuse vahel. lõpetuseks. ÜPP-l on uus element võrreldes hetke ÜPP-ga ja see uus element on maksete ülempiir. ja meie leiame, et kui see ülempiir seatakse suurematele põllumajandusettevõtetele, siis eh, see mõju on piiratud, kui makstud ja mitte makstud tööjõukulud ÜPP-st maha arvatakse. ja me leiame, et see on ühest küljest küll oluline samm, aga teisest küljest eh, nende tööjõukuludega arvestamine, nende kaasamine eh, vähendab ÜPP mõju Need on meie peamised äh, sõnumid, mis on seotud ÜPP definitsiooniga. mis äh, on meie mured, mis puudutavad ÜPP toimet, toimepanemise meetodit, kui me ütleme, et ÜPP ise poliitikana seal ei ole tegelikult suuri muudatusi, sest et peamised instrumendid jätkuvad. eelarve olulisus jätkub, siis ma ütleksin, et mis puudutab äh, ÜPP toimepanemise meetodit, siis siin on suured muudatused ja need on suured muudatused, mis äh, põhineb nelja, põhineb neljal kontseptsioonil lähimus, tulemused, lihtsustamine ja vastutus. kuna mul on aega piiratult, nüüd mul on jäänud ainult viis minutit aega, siis ma käsitlen ainult äh, tulemuste saavutamist ja vastutust. ja seda, kuidas need on seotud nende uute määrustega. tulemused äh, meie arvates on liigutud äh, päris hästi edasi tulemuste põhisele to toimepanemise poliitikale, see on hea liigutus, aga meie leiame, et see ettepanek ei sisalda need tõhusa äh, toimimissüsteemi elemente, see on hea äh, samm, aga siit on olulised elemendid puudu. seetõttu leiame meie, et see ettepanek neid ei sisalda, miks mitte, sellepärast et Noh, siin on mõned elemendid puudu, näiteks selged, eh, spetsiifilised ja kvantifitseeritud Euroopa eesmärgid, mille põhjal on võimalik saavutusi mõõta. kui me tahame tulemusi, siis meil on vaja eesmärke ja kui me eh, tahame neid saavutusi mõõta, siis meil peavad olema kvantitatiivsed eesmärgid, sest et kui neid ei ole, siis kuidas oleks võimalik mõõta saavutatud tulemusi? teiseks leiame, et äh, puudu on selge seos äh, mõõdikute, meetmete ja eesmärkide vahel. see ei ole selge ja kolmandaks äh, me leiame, et on vaja täielikku komplekti väljundi tulemuste ja mõju indikaatoreid. jah, siin ettepanekus juba teatud indikaatorid on, aga nagu me oma arvamuses ütleme, siis ja me ütleme seda äh, ka oma arvamuse lisas, et tuleb saavutada päris palju edasiminekut selleks, et meil oleks konkreetne hea eh, indikaatorite kogum. see on nüüd meie arvamus, mis puudutab eh, saavutusi ja tulemusi. nüüd eh, vastutus. siin on meie arvamus järgnev ja see on äärmiselt oluline küsimus ka Euroopa Kontrollikoja jaoks ja ma loodan, et see saab seda olema ka parlamendi jaoks ja parlamendi liikmete jaoks. me leiame, et see ettepanek toob endaga kaasa nõrgestatud äh, vastutusraamistikku. miks me seda ütleme? esiteks äh, ütleme selgelt, et siin on positiivne element. Äh, komisjon on tulevikus selles positsioonis, et ta saab üle kinnitada kontode äh, õiguse, täpsuse ja täielikkuse. ja meil ei ole äh, mingeid probleeme nende mehhanismidega, mis puudutavad kontosid nendes määrustes. aga me leiame, et komisjonil ei ole võimekust äh, kulude suures osas deklareerida, kas need maksed, mis läksid lõplikele kasusaajatele, peavad kinni Euroopa Liidu seadusandlusest ja nendest ÜPP strateegilistest kavadest, mida Euroopa Liidu regulatsioon ette näeb. nii et kontodega probleeme ei ole, aga on äh, probleeme sellega, et kas saab kinnituse see, et äh, tehingud, mis sinna alla käivad, on äh, legaalsed ja regulaarsed ja miks me seda ütleme, pean teile meenutama, et mis puudutab finantsmäärust, üldist finantsmäärust, mille parlament on heaks kiitnud, siis kontodega peab äh, kaasas käima ka sõltumatu auditiasutuse arvamus ja see arvamus peab ütlema, kas äh, see, äh, kas need kulutused on seaduslikud ja regulaarsed ja see, mida me näeme, ÜPP kulutused on tulevikus järgnevad. esiteks need kulutused, mis on väljaspool ÜPP strateegilisi kavasid ja siis on need kulutused, mis on ÜPP strateegilistes kavades. esimene on kaks protsenti ÜPP kulutustest, teine on üheksakümmend kaheksa protsenti ÜPP kulutustest. esimeses osas see kaks protsenti, seal mingeid probleeme ei ole. Teil ja komisjonil on võimalus kontrollida, kas kulutused on seaduslikud. sellega mingit probleemi ei ole. ja ka see teine osa, mis esindab üheksakümmend kaheksat protsenti, siin me näeme, et tehakse hindamine äh, tulemusraportite kohta, kui need raportid, kui see aruandlus on õige, kui need tulemused on korrektsed, siis see on tulemus, see on hea aga teine asi, mis teil tulevikus on, e, hakatakse hindama haldussüsteeme, kui e, haldavad asutused e, ja kas, ja kas nendest nõuetest kinni peetakse, kui nendest peetakse kinni, siis hea küll, aga tulevikus ei ole mitte mingisugust avaldust selle kohta, kas lõplikud kasusaajad, kas äh, selle puhul kulutused peavad kinni kõikidest Euroopa Liidu reeglitest. sellist äh, avaldust tulevikus ei ole selle süsteemi põhjal. kas see on oluline, meie jaoks see on oluline, sest parlament äh, võtab vastu konkreetsed reeglid äh, selle kohta, et lõplik, mida, mida kasutaja, lõplikud kasutajad peavad järgima ja minu arvamus ja Kontrollikoja arvamus on, et parlamendil peab olema kohustus teada, kas need reeglid, mille parlament on heaks kiitnud, kas nendest ka kinni peetakse liikmesriikides kulutuse lõplikus etapis. seetõttu ütleme me, et Äh, sõltumatud auditiasutused ei kinnita kuidagi üle, kas need maksed, mis tehakse lõplikele kasusaajatele, peavad kinni Euroopa Liidu seadusandlusest ja need, äh, nendest äh, ÜPP strateegiliste kavade osadest, mida Euroopa Liidu seadusandlus ette näeb. seda me leiame, peame teile ütlema, aga teie peate otsustama, kas te tahate või ei taha seda, aga kui te ei taha sellist kinnitust, siis äh, audiitorina, kontrollikoja liikmena küsiksin ma teie käest, et miks te üldse võtate vastu reegleid lõpp, mis puudutavad lõplikke kasusaajaid, kui te neid kontrollima ei pea viimases etapis? mis põhjusel on äh, need reeglid olemas, mis on nende roll? ja lõpetuseks äh, tahaksin teile rõhutada äh, rahvusvahelist auditi standardit, mida meie Euroopa Kontrollikojas äh, lepingute ja seaduse alusel peame jäl-, järgima, meil on vaja riskihindamismenetlusi ja uutes määrustes on need ka olemas. seetõttu on meil vaja ka kontrolle, nendes määrustes on kontrolle ka ära toodud, on kontrollid ja testid ära toodud, meil on vaja sisulisi menetlusi, kaasa arvatud testid kus, kus on detailid ja meil on vaja sisu, sisulisi analüütilisi menetlusi ja ma pean ütlema, et selliseid äh, sisulisi menetlusi meil äh, nendes määrustes ei ole. see on meie jaoks probleemiks mis puudutab äh, vastutust. meil on vaja sisulisi menetlusi, mille viivad läbi sõltumatud auditiasutused mis on ja mis on vajalikud ainult siis, kui kulutatakse väljaspool ÜPP strateegilisi kavasid. selle kahe protsendi puhul on need äh, kohustuslikud aga, aga üheksakümne kaheksa protsendi kulutuste puhul need kohustuslikud ei ole. ja see on meie arvates probleemiks. Äh, me äh, liigume edasi nõuetele vastavuse põhisest tulemuste põhise mudeli juurde siis, kui see on robustne, ütlesin, millised on nõrkused, aga neid saab parandada, aga samas ikkagi tuleb äh, endiselt kontrollida seadusandlikkust, seadustele vastavust äh, ja vastavalt äh, komisjonile need seal ta,, selle tagumised maksed, need ei, ei ole enam lõplikule kasusaajale tehtud maksud, ainult ülekanded liikmesriikidele tulevikus me ainult kontrollime rahade liikumisi komisjoni liikmesriikide vahel, aga me ei kontrolli seda, kuidas teostatakse ÜPP makseid liikmesriikides sees. aitäh tähelepanu eest, ma rohkem aega ei kuluta, sest ma arvan, et et see viisteist minutit on nüüd mööda saanud, aitäh. suur tänu Teie esitlus oli väga selge. suur tänu, et ka kõneajast kinni pidasite. nüüd annaksin sõna volinikule. volinik, palun, sõna on teil. suur tänu, härra esimees ja austatud parlamendiliikmed, härra Figueredo ja külalised, suur tänu, et äh, saan sellele arvamusele avalikult äh, vastata. tegemist on äh, Kontrollikoja mm, hindamisega. põllumajanduse peadirektoraadis oleme alati teinud head koostööd Kontrollikojaga ja meil on Kontrollikojaga hea suhe muidugi selleks ajaks, kui ma lõpetan, siis ei pruugi asi enam niimoodi näida, ma lihtsalt hoiatan ette loomulikult pean kommenteerima seda arvamust, eh, sest paljude asjadega ma nõus ei ole, kõigepealt aga sooviksin väljendada pettumust. sain ehm, teadmise kätte, kuid mul ei olnud eh, aega selle sisu kuigi palju analüüsida kontrollikojal on muidugi õigus oma arvamusele ja on tervitatav nende seisukoht ehm, õigusloome koha pealt, eelkõige valdkondades, kus neil on eh, pädevus. komisjon eh, on hoolikalt eh, analüüsinud oma ettepanekut ja seega ei ole komisjon nõus paljude arvamuses esitatud järeldustega ja selle kohase teate oleme edastanud ka kontrollikojale ja oleme ka teavitanud Kontrollikoda, et on olnud teatud vääritimõistmisi seoses komisjoni ettepanekuga ja see on kahetsusväärne, eriti arvestades seda, kuivõrd tihedalt on mm, põllumajanduse peadirektoraat alates kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast Kontrollikojaga suhelnud alates kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast äh, veetsid Kontrollikoja töötajad Brüsselis terve päeva ja nad ütlesid, et neile esitati väga põhjalikud ülevaated äh, muuhulgas äh, tõenduspõhisest poliitilistest otsustusprotsessidest. meil toimus Kontrollikojaga väga avatud ja koostööaldis protsess kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal selgitasin ka Kontrollikojale ehm, komisjoni ettepaneku üksikasju uuesti ehm, seoses ka uue ühise põllumajanduspoliitika rakendusmudelid, ehm, mille eesmärk on subsidiaarsus ja lihtsustamine ja tulemuspõhisus kontrollikoda oleks võinud võtta arvesse teatud avalikult hädaolevat teavet, kuid seda ei tehtud ja paljud äh, väidetavad puudused komisjoni ettepanekus ei ole põhjendatud. eelkõige mm, seoses äh, eesmärkidega, äh, otsetoetustega, toiduga varustatusega ja komisjoni ettepanek on kooskõlas parema õigusloome põhimõtetega ja räägime nüüd keskkonna eesmärkidest, mille osas Kontrollikoda on väga kriitiline ma ei ole sugugi nõus Kontrollikoja seisukohaga. Ehm, meil on eh, vaja eh, kliimaeesmärkide, loodusressursside ja bioloogilise mitmekesisuse kaitseks konkreetseid eesmärke, komisjoni ettepanek eh, suurendab neid eesmärke selleks, et meil oleks roheline taristu, et meil oleks ka tingimustele vastavus meil on loomade heaolupõhine, põhised maksed põllumajandustootjatele. teise samba all on meil toetused keskkonnaga seotud eesmärkidega. lisaks strateegiakavadele saavad liikmesriigid rakendada ka muid meetmeid selleks, et konkreetseid keskkonna ja kliimaga seotud eesmärke täita, olenemata sellest, kas nad on esimese või teise samba all. ka muid mehhanisme tugevdatakse, uues kavas on konkreetselt kirjas, et liikmesriikidelt oodatakse suuremat panust selleks, et saavutada konkreetsed keskkonna- ja kliimaalaseid eesmärke. uued toetused, mis on seotud keskkonnaalaste eesmärkide täitmisega keskkonnaalaseid toetusi suurendatakse kahekümnelt protsendilt neljakümnele protsendile ja komisjon on ise mitmetes aruannetes maininud, et Euroopa Liit seostab kliimaeesmärgid ühise põllumajanduspoliitika kavadega. mind üllatasid ka otsetoetustega seotud kommentaarid ja need on väga olulised põllumajandustootjatele aluslepingu artikkel kolmkümmend üheksa määratleb äh, ühise põllumajanduspoliitika eesmärgid, äh, millest üks on ka maaelu kogukondade elustandardi tagamine. kontrollikoda väidab, et äh, tõendid nende meetmete jaoks ei ole piisavalt laialdased. kuid ma sooviksin küsida, kas tegemist on, kas kontrollikoja seisukoht on see, et otsetoetused tuleks täielikult kõrvaldada. kontrollikoda soovib, et ähm, komisjon ähm, oleks oma poliitika kujundamises tõenduspõhine, kuid siis ignoreerib äh, reaalseid tõendeid, mida komisjon kasutab, mis on seotud ka ülejäänud majandusega. meie äh, mõjuhinnangus on toodud väga selged mõjud ära põllumajandustootjate sissetulekutele, ja seal on toodud tõendid sellele, et otsetoetused on väga olulised põllumajandustootjate sissetulekute tagamiseks, toiduga varustatuse tagamiseks ja ka tulevikus eh, keskkonna- ja kliimameetmete täit-, rakendamiseks. me oleme esitanud kõige põhjalikumad tõendid, mis seni on saada olnud, mis tõestavad, et ühine põllus-, põllumajanduspoliitika meetmed on äärmiselt olulised keskkonna ja kliimameetmete eesmärkide täitmiseks. kontrollikoda ähm, vaatas selliseid valdkondi, mis jäävad väljapoole ühise põllumajanduspoliitika pädevusalasid. kuid seega selguse mõttes soovin meenutada, et ühise põllumajanduspoliitika äh, Ehm, kõrvaldamise alternatiiv oli hõlmatud mõjuhinnangusse avaliku konsultatsiooni järgselt. lõpparuandest jäeti see välja institutsioonilistel põhjustel pärast seda, kui õiguskontrolli komitee ehm, ütles, et see ei ole aluslepinguga kooskõlas. alusleping, nagu te teate, ehm, määratleb ühise põllumajanduspoliitika äh, rakendamise ja selle eesmärgid, millest äh, üks on ka see, et äh, maaelu, maapiirkondade kogukondadel oleks õiglane elustandard. ja sellest kõigest tuleb järeldada, et komisjon ei oleks saanud ühtegi teist lähendamist kasutada. mõjuhinnangus viidatakse korduvalt äh, olulisele uuringule, mille kohaselt äh, väheneks äh, ühise põllumajanduspoliitika kõrvaldamise korral äh, põllumajandustootjate sissetulekud üle Euroopa kaheksateist protsenti. see tooks kaasa maapiirkondades äh, elanikkonna vähenemise ja suure mõju meie keskkonnale ning ka põllumajandustootlikkusele kogu Euroopa Liidu territooriumil. mõjuhinnangus on toodud ka erinevad valikuvõimalused, kus kirjeldatakse erinevaid poliitikavahendeid mis puudutavad ka ühise põllumajanduspoliitika kavasid ja siin on puudutatud ka otsetoetusi. kõikides äh, valikuvõimalustes on äh, mõjuhinnangus äh, kirjeldatud mõju sissetulekutele ja seal on toodud tõendid selle kohta, et otsetoetused on äärmiselt olulised sissetulekute tagamiseks, toiduga varustatuse tagamiseks ning kliima ja keskkonna eesmärkide täitmiseks seega on selgelt toodud välja see, et otsetoetuste ja põllumajandustootjate sissetuleku vaheline seos on äh, ära toodud. Euroopa Kontrollikoja jaoks on muidugi väga oluline need rakendamise mehhanismid. möödunud esmaspäeval aga oli selge, et äh, uue rakendusmudeli jaoks on aina rohkem toetust ja see põhineb äh, väljunditel ja tugevatel rakendusmeetoditel. ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavade kohta esitatud teatud väited on aga ka ebakorrektsed ja nende õiged eesmärgid on välja toodud komisjoni ettepanekus Euroopa Liidu õigus äh, annab liikmesriikidele õiguse määratleda eeskirjad, mille kohaselt jaotada toetusi lõplikele äh, toetuse saajatele. ja komisjonil on äh, võimalus kontrollida, kas liikmesriikide juhtimissüsteemid toimivad korralikult. seega ma sooviksin teile rõhutada, et komisjon võtab nõuetele vastavuse ja juhtimise küsimusi väga tõsiselt. me töötame selle nimel, et kaitsta maksumaksjate raha ja tagada äh, ka põllumajandustootjate õigused. Euroopa Kontrollikoda andis äh, kõige Euroopa Kontrollikoda ei viidanud äh, äärmiselt olulistele andmetele, mis äh, tõestasid äh, seda, et ühise põllumajanduspoliitikaga seotud äh, fondide tegevus on olnud väga efektiivne. me oleme siin erinevatel seisukohtadel ja ko-, mõneti on see vastuvõetav, kuid ma ei saa nõustuda kõikide Kontrollikoja järeldustega. olen oma vastuses üksikasjalikke selgitusi ja põhjendusi esitanud ja kutsun selle komisjoni liikmeid ja mm, õigusloojaid äh, tutvuma komisjoni üksikasjaliku vastusega, mis on sellele äh, arvamusele esitatud. ootan huviga mm, lähinädalate ja kuude mm, uusi arutelusid. Äh, loodan, et meil õnnestub ühist põllumajanduspoliitikat lihtsustada ja et ka kontrollikoda toetab meid lihtsustamise ja subsidiaarsuse äh, püüdlustes. meie ettepanek äh, põhineb äh, mõju hindamises äh, kirjeldatud väljakutsetel, Kontrollikoda aga mõju hindamist läbi ei viinud. meil on toodud üheksa konkreetset eesmärki, mis on ettepanekus ära toodud, need puudutavad nii majanduslikku keskkonda kui ka sotsiaalset dimensiooni et meil oleks võimalik rakendada Euroopa Liidu ülest äh, ühist poliitikat, kõik eesmärgid äh, valiti selleks, et tulemusi oleks võimalik äh, mõõta ja jälgida. ja esimest korda on põhiõigusaktis olemas ka vahendid, millega seada robustne alus rakendamise jälgimiseks ja poliitika tulemuslikkuse hindamiseks Need indikaatorid äh, hõlmavad kõiki eesmärke ja need aitavad meil rakendamist ja hindamist läbi viia. tulemusindikaatoreid kasutatakse äh, tulemuste määratlemiseks ja ühise põllumajanduspoliitika strateegia kavade käigus määravad äh, liikmesriigid oma eesmärgid ja vaheeesmärgid tulemusindikaatorite osas. me keskendume liikmesriigi tasandil ähm, toimivusele ja see äh, toetab ka seda, et meie keskendume eesmärkidele. me soovime, et Kontrollikoda ei äh, hirmutaks põllumajandustootjaid ja äh, toetaks pigem ähm, toetaks pigem komisjoni. mul on väga kahju, et Kontrollikoda äh, minu vaateid ei jaga. praegu on meil kontrollid, mis põhinevad väga rangetel reeglitel, mis ei taga siiski toiduga varustatust ja õiglust ja praeguse süsteemi jätkumisel väheneks põllumajandustootjate sissetulekud oluliselt. Äh, nüüd on kaasseadust äh, loojate ülesanne hinnata, kas milline on komisjoni ettepaneku kvaliteet, aitäh! suur tänu! olles voliniku sõnavõttu kuulanud, arvan, et võime nüüd oma aruteluga alustada kõigepealt saab sõna kolleeg Garcia, palun, sõna on teil. aitäh. olles kuulanud ära kontrollikoja esindaja ja komisjoni esindaja, voliniku ning lugenud läbi ka kontrollikoja dokumendi ja komisjoni vastuse, leian, et võiks öelda, et kontrollikoja kriitika ulatub liiga kaugele seatakse küsimuse alla kogu otsetoetuste süsteem, mida praegu makstakse, mis on peamine ühise põllumajanduspoliitika lahendus põllumeeste sissetuleku toetamiseks. ehk siis sisuliselt seatakse kahtluse alla kogu praegune ÜPP mudel Euroopa Liidus ning ma usun, et ei ole põhjendatud selle kritiseerimine, me ei pea selle, seda ära kaotama, me peame seda tugevdama. ÜPP kasusaajad aitavad maapiirkondi, kus meil on tõsine demograafiline probleem, kust inimesed lahkuvad. rahvast jääb vähemaks. ning samuti aitab see säilitada majandussektorit, mis toodab mõistliku hinnaga head toitu ja soodustab olukorda oluliselt võrreldes sellega, kui ÜPP-d ei oleks ning see on oluline mitte ainult loomakasvatajatele ja muudele põllumeestele, vaid ka Euroopa kodanikele minu hinnangul. Te rääkisite kvantifitseeritavatest eesmärkidest ühenduse või liidu tasandil. ent sellest ei ole praegu minu meelest mõtet rääkida sest olukordi on väga erinevaid. kui me võtame, meil on piirkonnad Vahemerest Lapimaani, meil on väga erinevad mullastikud, kliimaerinevused, mis tähendab, et meil tuleks oodata ära uuringute tulemused, mis võimaldaksid liikmesriikides, kõigis liikmesriikides vastavalt olukorra hinnangu koostada nii et neid erinevaid olukordi tuleb ikkagi kohelda erinevalt. kui me järgiksime teie juttu, siis eh, sisuliselt peaksime me möönma ÜPP läbikukkumist ning eh, sisuliselt kaasa mängima nendega, kes on ÜPP-d kogu aeg kritiseerinud ja neid on palju. olles ära kuulanud voliniku, siis eh, ma ei tea, kas ei tahetud kuulata või ei tahetud mõista seda, komisjon viis läbi avaliku konsultatsiooni menetluse. kohtuti rühmadega, kelle huvid olid esindatud ja kui siin öelda, et määruses ei ole praegu sees mingit standardit keskkonnateenuste osutamiseks, siis kuidas on võimalik üldse niisugune standard kehtestada, kui liikmesriigid peaksid tegelikult olukorra kaardistama, enne kui niisugused eesmärgid saaks üldse paika panna? ning äh, vastavad meetmed ja näitajad kehtestada et siin me läheneme asjale täiesti valest otsast. tundub, et siin on kahe silma vahele jäetud märkimisväärne osa informatsioonist ning ei ole koostööd tehtud põllumajanduse peadirektoraadiga. ma usun, et see, mida meie komisjonil on vaja, kui me neid aruandeid arutame, on mitte mingi steriilne arutelu reformide üle vaid arutelu reaalsete tehnilise plaani meetmete üle, kuidas asja parandada. nii. aitäh. meil on demokraatia ja liberaalide, konservatiivide ning ka progressiivsete erakondade ja sotsiaaldemokraatide mõtted, kõik kõlavad võrdselt, see ongi poliitiline arutelu. tahaksingi teid tänada selle analüüsi ja raporti eest ÜTP kohta, sest eh, sisuliselt on see oluline lähtealus meie aruteluks meie fraktsioonis. reformi rakendamiseks sest algusest peale oleme seisukohal, et olime seisukohal, et äh, reform ei olnud piisavalt ambitsioonikas selles, mis puudutab põllumeeste sissetulekut ja neid probleeme, mis tuleb lahendada toidu tootmisega inimtervise valdkonnas, keskkonna valdkonnas ja kliimaga seoses. ning äh, me ütlesime algusest peale, et et reform, mis tegelikult ei ole ÜPP reform, see on tegelikult haldusreform mis lähtub kõigepealt vajadusest lihtsustada ja, ja lähimusest, ei ole tegelikult ÜPP reform. vaid, aga meie hinnangul on vaja kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse perioodil tõesti oluliselt reformida ÜPP-d. ning see, see vajab märksa laiemat lähenemist kui üksnes ÜPP sest me näeme, et probleeme on Euroopa Liidus laiemalt, me näeme ka finantsraamistikuga ja ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga äh, probleeme ning samuti probleeme eesmärkide vähese ambitsioonikusega. volinik vastas äh, mitme tehnilise aspekti lõikes reformiga seoses ja kui me mälet-, meenutame näiteks piimakriisi, siis äh, siis üks pool ütles, et on piimakriis, teine ütles, et ei ole piimakriisi. me teame, et äh, kuidas, kuidas see mõjus, mõjutas tegelikult meie tootjaid, väga oluliselt mõjutas. ning äh, praegugi te ütlesite, üks pool ütleb, et äh, reform vastab meie vajadusele, teine pool ütleb, et ei vasta. ning taaskord sisuliselt viiakse asi liikmesriikidesse tagasi üritatakse tagasi viia ja see meie hinnangul ei ole piisavalt ambitsioonikas lahendus. meil oleks vaja lahendust, mis, millel oleks rohkem ühiseid jooni, mis oleks strateegiline. Te rääkisite toidujulgeolekust, aga toidujulgeolek on üksnes toidu suveräänsuse niisugune tagajärg või lisamõju, mille me peaksime kõigis liikmesriikides tagama. nii et üldplaanis meie hinnangul see ettepanek ei vasta meie vajadustele mis puudutab äh, nüüd majanduslikku plaani, millest rääkisite, härra Figuredo, et ei ole võimalik tagada niimoodi põllumeeste sissetulekut, siis ma usun, et äh, põllumeeste sissetulekuga seoses, kui me äh, kaotame seose pindala ja sissetuleku vahel, ja kui me vaatame, et põllumeeste sissetulekud vähenevad ja kas me võime kuidagi seda sissetulekut toetada teiste meetmetega, siis ma tahaksin kuulda teie arvamust, sest te ei rääkinud sellest piisavalt eh, turukorralduse mõjust, te rääkisite, et eh, Te, te ei rääkinud sellest piisavalt ning lisaks tahaksin täpsemalt kuulda ka seoses turukorralduse ja strateegiliste kavade vahel, sellepärast et komisjon ei ole teinud siin ettepanekut, me kuulsime hiljuti selle kohta kriisi ja äh, halduse osas. ja samas mina tegin äh, täiendavaid ettepanekuid, mis lisa, lisanduvad komisjoni ettepanekule sellega seoses raportööriga ning viimane küsimus, kuidas te näete maaelu arengupoliitikat eelarve läbirääkimiste käiku arvestades, kus tulevad olulised vahendite kärped. sest äh, ma kardan, et lõpuks äh, kajastubki see niimoodi, et oluliselt kärbitakse maaelu arenguvahendeid, aitäh. kolleeg Müller, austatud juhataja, austatud volinik, härra kontrollikoja liige, suur tänu teile teie ettekande eest, kui me praegu üritame jääda neutraalseks, siis on meile täiesti selge, et Euroopa Kontrollikoda täidab oma ülesannet ja volinik peab loomulikult oma seisukohti kaitsma. mind häiris aga see, et Kontrollikoja poolt rääkisite te üksnes lõplikele kasusaajatele tehtavatest maksetest. me peame tõenäoliselt kõik meenutama endale, et et asi puudutab siin peresid, kes toidavad väga väärtuslikku ja head toitu ning lisaks osutavad keskkonnateenuseid, kultuuriteenuseid ja sotsiaalmajanduslikke teenuseid meie ühiskondadele seetõttu see, mida meie praegu tegema peame, peame poliitiliselt hindama ja leidma poliitilise tasakaalu siin ning tegema vastavad järeldused seoses teenuste osutamise mudeliga komisjoni poolt, mis välja on pakutud, et oma ettepanekut teha. mul on mõned konkreetsed küsimused seoses Kontrollikoja aruandega seoses, sest usun, et kuna ma horisontaalmäärusega olen, on siin töötanud, leian, et siin nii mõnigi asi vajab selgitamist. mis puudutab täitmise äh, kinnitust ja komisjoni kohapealseid kontrolle, vastavaid eh, mehhanisme, et kas see korraldus on piisav, ning eh, lisaks ka sertifitseerimisasutuste roll. komisjoni ettepanekus nähakse ette nende kvalifikatsiooni ja ülesannete märkimisväärne laienemine. kas eh, vastavad menetlused on piisavad selleks, et tagada, et vajalikud tehnilised teadmised on reaalselt olemas nendes asutustes. ning seoses tegevuskavade ja strateegiliste kavadega, et kui liikmesriigid eh, strateegilistes ka-, kavadesse eh, kirjutatud eesmärkidele jäävad alla kakskümmend viis protsenti, ka siis eh, neil on kohustus vastav tegevuskava vastu võtta. kui sobivaks te seda vahendit hindate, niisuguse sõltumatu ja asjakohase hinnangu saamise seisukohast seatud eesmärkide osas ning võib-olla nüüd kontrolli määra osas veel teile küsimus. praegu on need määrad erinevad, esimeses sambas otseste maksete osas üks protsent, maaelu arengu osas viis protsenti ja nüüd strateegilistes kavades võetakse need kokku ja kas see tähendab, et need äh, tuleks äh, samuti kokku võtta need kontrollimäärad. Need on küll tehnilised küsimused, aga minu jaoks, minu raporti koostamisel on need väga olulised. ning nagu ma ütlesin, poliitiline hinnang ja järeldused, eh, mis oleks selgitatavad põllumeestele, niisuguste järeldusteni jõudmine on meie ülesanne ning kui me teeme tihedat koostööd, et äh, selle saavutamiseks siis võime saavutada edu. ma ei ole nii kriitiline nagu mõned minu kolleegidest, äh, vaid äh, ootaksin intensiivset koostööd ja arutelu. aitäh! nüüd on sõna koordinaatoritel. palun, tehke lühidalt, härra Tess. aitäh, härra juhataja ning suur tänu, härra Figuereidu et te siia tulite ning Kontrollikoja aruannet esitlesite. ma ei, ma ei, ei oskagi kohe seisukohta võtta, mõned, mõnes mõttes ma olen selle, ei ole sellega nõus, millega, millega, mida te rääkisite. sest umbes nelikümmend protsenti on meil põllumajanduskulusid Euroopa Liidus ja samas teisi valdkondi ei saa ka alatähtsustada. et kui, kui kõik arvesse võtta, siis põllumajandust oleks ju vähem kui üks protsenti. ja üks protsent avalikke kulutusi ja arvestades, et meil on kümme miljonit põllumeeste perekonda, kes loovad nelikümmend miljonit töökohta ning toidavad igapäevaselt pool miljardit inimest, siis eh, me, need arvud on ikka väike, väga väikesed selle tulemuse seisukohast. me, loomulikult me võime arutama, arutada, kuidas seda üksteist protsenti kulutada, kas seda õigesti kulutatakse, aga igal juhul avalikkusele me peaksime välja saatma õige sõnumi, et see, et see põllumajandus ei saa üldse nii palju eh, neid toetusi suhteliselt kahekümne seitsmendal juulil tuhat üheksasada kuuskümmend seitse tegin ma juhiloa ning eh, siis maksid äh, kakssada kuuskümmend eurot tonn nisu. praegu sai mu, mu poeg selle eest kakskümmend viis. kui me võtame kuuskümne esimese aasta hinnad, siis äh, tähendaks see kolmsada miljonit eurot enam tulu Euroopa põllumeestele. ehk ja samas elatus, äh, kulu, elatuskulu on kuueteistkordselt suurenenud sisuliselt. jah, nii et põllumajandus on märkimisväärselt äh, kannatanud selles mõttes. üheksakümnendatel aastatel koostatud uuring Baieris näitas, et et äh, Baieri põllumajanduse osutatavad teenused koos kultuuriteenustega on väga väärtuslikud. nii et me ei peaks kritiseerima põllumajandust äh, piiratud, vaid peaksime mõtlema, kuidas kõige parem on ühist põllumajanduspoliitikat rakendada. mis puudutab liikmesriikide vastutust, olen ma natuke skeptiline, minu hinnangul oleks mõistlikum, kui me neid asju Brüsselist reguleeriksime. aga ootan koostööd. kolleeg Caputo. aitäh tervitan omalt poolt härra Figureidut ning tänan teda tema raporti eest ning tänan ka volinik Hoganit. Teil on oma erinevad seisukohad ja vaated olukorrale. ent äh, tänan neid seisukohti siin esitlemast. oleme praegu selle vaidluse tuumani jõudnud ning üritame leida parima kompromissi. kontrollikoda teeb oma tööd, kontrollib tulevaste meetmete põhjendatust ja korraldust ent äh, teinekord tuleb meil arvestada ka sektorite erisustega, nagu näiteks põllumajanduse puhul. mina räägiksin hea meelega otsetoetuste tõhususest. ning keskkonnameetmete tõhususest või puudulikkusest, sest äh, mõlemal juhul on tegemist äh, sektoriga, mis ähm, on taoliste meetmete jaoks natuke ebaharilik ning äh, otsetoetused on kavandatud sektori spetsiifilise meetmena, samas kui keskkonnameetmete osas äh, räägime me tugevdatud tingimuslikkusest. olles seda öelnud, tuleb meil paratamatult aruteluga edasi minna ning ma olen päri Kontrollikojaga selles mõttes, et et äh, me näeme, et tulemuslikkus väheneb, kui äh, kontroll puudub ja legitiimsust ei, ei seirata. nii et järgnevatel nädalatel tuleb meil otsida siin lahendust aga suur tänu oma panuse eest arutellu. kolleeg Hausling, kaks minutit. tänan Kontrollikoda selle aruande eest, sest te osutasite tõesti olulistele valukohtadele. esiteks, et ei ole reformil selget eesmärki, me sisuliselt jätkame nii, nagu varem lihtsalt uute pealkirjade all. uued pealkirjad on väga toredad, aga aga kas me selle abil jõuame tõesti oma kriisi, kliimaeesmärkide saavutamiseni, on kahtlane. härra Hogan, see, et põllumajandusministritele need asjad meeldivad, sellest ma saan väga hästi aru, sellepärast et et sisuliselt lähevad asjad liikmesriikidesse tagasi. kontrolli puudusi käsitlesite te ise et kui DG Agri kaotab pooled kaastöötajatest, et siis on see loomulikult mõistetav, aga me ei saa piirduda pealkirjade muutmisega, seetõttu peaksime mm, tähelepanelikult analüüsima seda, mida te rääkisite, et te ütlesite, et üksnes otsetoetustega saab tagada toidujulgeoleku. maksed hektari kohta aga ei ole selle eesmärgiga mm, väga hästi seotud. et eh, ka, ka ei, ei öelda ka seda, et maksed lähevad põllumeestele, kui makstakse hektaripõhiselt, sest uuringud näitavad, et et eh, sageli lähevad need maksed eh, üldse mitte põllumeestele, vaid neile, kes maad põllumeestele rendivad. nii et eh, seitsekümmend protsenti esimeses sammas, sambas on praegu võib-olla lihtsalt hädalahendus, et põllumeestele mingit raha eraldada. ning ma jagan Kontrollikoja seisukohta, et kliimaeesmärgid ei ole saavutatavad esimese samba maksetega. ma ei leidnud kuskilt siit ühtegi konkreetset asja, võib-olla härra Haugen kuulaks, mida ma räägin, see oleks tore. ei, ma ei ole lõpetanud veel. ma tahtsin lihtsalt, et härra Haugen kuulaks, mis parlamendiliikmetel öelda on et kui te räägite kliima- ja keskkonnameetmetest, siis tuleks äh, nende eeldusi või ootusi täpselt kirjeldada, aga nad on praegu väga üldiselt kirjeldatud. aga selle, see ei ole piisav. sest meil on näiteks bioloogilise mitmekesisuse kliima osas just niisugune olukord sest siin no, tuleb eesmärgid täpselt kirjeldada ning nad ei ole kirjeldatud või täpselt kirja, piisavalt täpselt kirjeldatud, kui me ütleme, et lihtsalt pooled, pool alast Euroopa Liidus tuleb hõlmata keskkonnameetmetega, sellest ei jätku. ning eh, me peaksime eh, selles osas oma poliitilist lähenemist muutma. W tej chwili wystąpienie jednominutowe jako pierwszy üritage palun teha lühemalt ja piirduda teile eraldatud ajaga. kõnelejad saavad ühe minuti praegu. aitäh. aitäh, ma tahan tervitada mõningaid selle raporti aspekte, eriti mis puudutab selgitusi, mis puudutavad arve. Need selgitused kontrollikojalt on teretulnud et kärped ÜPP eelarves on tegelik fakt, viisteist protsenti kärbet. paljud meist on seda väitnud ja komisjon on selle kõik tagasi lükanud nüüd, kui me hakkame arutama seda MFF-i küsimust, on küsimus see, et kas valitsused toetavad suurenevat panust eh, Euroopa Liidu eelarvesse, samal ajal kui ÜPP, kes on paljudel riikidel oluline, niimoodi olulise kärpe saab. ja sellest raportist tuleb ka kinnitus, et tegelikult ei ole mingit ülespoole minevat eh, eh, ülempiiri, mis puudutab makseid. väidetavalt on ja jätkub see ebaaus Äh, olukord, kus väikestele läheb väga suur osa maksetest. Äh, otsemaksete küsimus on poliitiline ja siin ma ei ole ühel nõul kontrollikoja seisukohaga, et äh, põhimõtteliselt tuleks otsemaksed ära võtta, kui te võtate otsemaksed ära, siis võtate ära ka terve hulga põllumehi ja sellel oleks tohutu mõju toidule, toiduallikatele, kvaliteedile ja kogukondadele. kuigi ma olen tõesti jah nõus, et Äh, tuleks üle, ümber tasakaalustada, kuhu neid otsemakseid suunatakse. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ja, ich finde die Debatte ja interessant. ma leian, et arutelu on väga huvitav. Äh, ja me peaksime välisvaatlejatega koos maha istuma ja asja arutama. nagu juba öeldud, kõik me oleme ühel nõul, et esimese sambaga on meil probleem ning volinik Hogani Mm, esitatud ettepanek üritab äh, nii mitmeski punktis selle probleemiga tegeleda, aga osades aspektides jäävad probleemid üles. et kui liikmesriigid ei lõpeta äh, seda ajaloolise mudeli, äh, ei, ei soovi seda unustada, et et et kui isik näiteks kümme aastat tagasi seal äh, midagi tegi, tal oli äh, tuhat hektarit maad ja ta saab äh, selle pealt toetust ja teine inimene saab, saab toetust sellepärast, et tal praegu on sada hektarit, siis kui lahendust ei leita, siis see probleem jätkub ja asi ei toimi. näiteks minu piirkonnas on kolm tuhat hektarit renditud maad kus inimestel on õigus saada, eh, saada toetust ja, ja saada raha Euroopa maksumaksjalt. aga sisuliselt ei saa keskkond sellest mingit kasu, sest seal mitte midagi ei tehta. mitte midagi ei toimi teistmoodi kui, kui varem nii et seni, kuni me seda keskset probleemi esimeses äh, sambas ei lahenda ja ei hakka raha maksma neile, kes tõesti tulevikku suunatud põllumajandust arendavad oma maal, siis äh, tuleb meil arvestada kriitikaga Kontrollikojalt ja samuti ka Euroopa maksumaksjalt. kolleeg Ägnu. Well, think aitäh, minu arvates see on kõik väga huvitav, et seal ees laua taga üksteist niimoodi rünnatakse, see on vist kõige huvitavam debatt, milles ma üldse siin osalenud olen. kontrollikoda on üks vähestest Euroopa Liidu institutsioonidest, mida ma austan, sest et nad tihtipeale näitavad komisjonile, mis on reaalsus ja siin on reaalsus. nelikümmend protsenti ÜPP eelarvest läheb kliimaküsimusega tegelemisega, see on umbes kakskümmend miljardit naela aastas, nii et kindlasti audiitorid on huvitatud sellist tüüpi kulutustes. nii et kui nad külastavad seda äh, majapidamist, et näha, mida põllumees teeb, siis tegelikult põllumehel on väga lihtne näidata, et äh, ta teeb seda, mida ta peaks tegema, ta ütleb, et jah, ma olen loobunud kahekümnest protsendist äh, maast, seal traktorid seal enam ei sõida, ei kuivata enam vilja, mis sealt tuli ma säästan CO kahte, saab linnukese teha kasti. ta siis ta saab öelda, et äh, kulutan, äh, toodan vähem liha, sest et mul on vähem loomi, saan öelda, et ma äh, kasutanud, on vähem lämmastikoksiidi tuleb sealt, sest et ma olen kogu ristikeina maha võtnud. jällegi saab ristikese teha kasti, aga see tähendab seda, et oluliselt vähem toidetakse toitu, töökohtadest jäädakse ilma, kuhu me siis liigume, kõige selle eesmärgiks loomulikult on äh, Äh, parandada maailma ilma või vähemalt ilma Euroopas, palju õnne sellega, sest et äh, seda ilmselt on väga keeruline teha. aga positiivsest küljest siis, et mida siin on võimalik ära teha, äh, mikroobidele resistentsus, nii antimikroobikuumide resistentsus, me saame seda teha niimoodi, et investeerime ohutusse farmides, me saame investeerida seemnetesse, mis oleks tolerantsemad, Ehm, me saaksime kompenseerida erinevaid asju, paremat ventileerimist ja nii edasi ja kõike seda oleks võimalik ehm, auditeerida nii, et vaadatakse, kas antibiootikumide kasutamine on vähenenud. kolleeg Lasu, aitäh, austatud juhataja, austatud sõnavõtjad. Ehm, ÜPP kaks tuhat kakskümmend kui me vaatame eelarvet, siis väheneb selle eelarve kümme protsenti, see on Eh, sada miljonit eurot Prantsusmaale, väga oluline summa. siin räägiti palju lähimusest ning äh, vajadusest jätta teatud volitused liikmesriikidele. suveräänsust po-, see pooldajatele tundub see väga hea, aga see ei pruugi nii olla, sellepärast et et endiselt lähtutakse siin sellest, et tuleb alla heita Euroopa Liidu ülemvoli võimule. Äh, Üheksa, punktis üheksakümmend viis räägitakse, et äh, maksed tulevad liikmesriikidele vastavalt saavutatud tulemustele, mis tähendab, et endiselt on liikmesriigid šantaaži ohvrid. mis puudutab kontrolle, siis valmistab mulle muret see, et et siin ei lahenda need meetmed kuidagi konkurentsimoonutust. sest eh, meil ei ole võimalik lihtsalt toimida nendes majanduslikes tingimustes, mis meile peale surutakse eh, kui me võtame nüüd regulatsiooni ja vaatame, kas ÜPP pärast kaks tuhat kakskümmend aastat vastab artikli kolmkümmend üheksa nõuetele, millest palju räägitakse, siis on vastus ka väga kahtlev. hea küll, nüüd on koordinaatorid kõnelenud ja nüüd on proua Kadainenil üks minut. aitäh, eesistuja, tahan äh, kiita ka Kontrollikoja äh, esindajat sellisest äh, väga täpse arvamuse esitamise eest, aga ma olen eriarvamusel selle arvamuse aluste kohta. komisjon on minu arvates tehtud võtnud eh, mitmeti väga usaldusväärse ettepaneku, meil on, me peame toetama uut lähenemisviisi, kus liikmesriigid saavad ehitada üles omaenda tingimustele vastav kontroll ja monitooring. ei ole vaja uuesti äh, uue mudeli peale ehitada äh, äh, väga karmi äh, vana tüüpi kontrollimehhanismi, sest et komisjoni ettepanekuga meil oligi ju eesmärgiks sellest lahti saada. vastupidi, me peaksime lahti saama hoopis halduskoormusest, meil ei ole vaja sellist kahekordset kontrollimehhanismi, me peame seda vältima nii palju kui võimalik. ja olen ühel nõul selles osas, et see mudel vajab veel meil täpsustamisi, mis puudutab indikaatoreid ja mehhanisme, aga Ehm, neid peaks äh, panema rohkem alusmäärusesse sisse ja meil on vaja toetada ka seda tulemustepõhist mudelit, sest et sama mõtteviisi üritame me tuua ka teistesse sektoritesse ja ainult siis, kui me seda arendame, saab sellest ka usaldusväärne. Ah, äh, e-, härra Flanagan, palun. eeldan, et äh, kõiki meid siin hämmastaks see ja kohutakse mõte, et raha vähendatakse ÜPP-st. mina olen eelarve kontrolli komisjoni liige ja ilmselt eh, kui te oleksite seal komisjonis, siis teid ei üllataks nii väga see, et eh, tahetakse kärpeid teha. ja siinsetele inimestele ütlen, et ma ei ole eh, kõigega siin raportis küll nõus, aga teatud loogika siin on ja kõige suurem oht ÜPP-le on see, et me ignoreerime neid hoiatusi see hoiatus, et maksame inimestele nüüd midagi sellisest, mida nad tegid kakskümmend viis aastat tagasi. see meid ei aita, aga struktuur, äh, mis on paika pandud, äh, mis äh, tähendab seda, et inimesed, kes said raha selle eest, mille, mida nad tegid kakskümmend viis aastat tagasi, saavad seda ka edaspidi. eelarve kontrolli komisjonis meid edaspidi ka kritiseeritakse selle eest ja ÜPP toetus aina väheneb. ilmselt see ei ole teie eesmärgiks. olge siin nüüd ettevaatlikud, siin parlamendis on rohkem inimesi kui ainult need, kes on siin põllumajanduskomisjonis, neil on omad huvid ja neid tasuks kuulata, sest vastasel juhul meil ei ole lõpuks enam midagi. proua Ribeiro, palun. Uh, uh, aitäh. härra Figureido rääkis meile kontrollikoja poolt läbi viidud analüüsist. E, see rajaneb faktidel ja see ei ole poliitiline. probleemiks on aga see, et e, ühelt poolt on meil paika pandud kontrollikriteeriumid ja teiselt poolt on antud e, poliitiline hinnang. kui me võtame otsetoetuste küsimuse ja pikaajaliste eesmärkide küsimuse ÜPP-s, siis eh, praegu ÜPP reformiga seoses meil ei ole sisuliselt laual muudatusettepanekuid eesmärkide osas. ning eh, seetõttu tekib küsimus, mille, millest lähtuvalt niisugune laiem analüüs Kontrollikoja poolt. nüüd kontrollid. meil on eh, kontrollidega seoses probleeme liikmesriikide tasandil ja ka madalamatel tasanditel milles näeb probleemi Kontrollikoda? liikmesriikide, kas liikmesriikide kontrolliasutustes või süsteemi enda keerulisuses? liikmesriikides on eriregulatsioon. kuidas see erineb siis äh, praegusest äh, olukorrast teises sambas? härra Puda aitäh, härra esimees. lühidalt äh, ma olen vastu sellele kontrollikoja arvamusele, sest et see tundub olevat peamiselt poliitiline. teiseks ei ole Äh, ei saa tsenseerida seda, et äh, poliitikad liiguvad mingis suunas. Te saate lihtsalt vaadata, kas äh, raha kulutatakse tegelikult ka nii, nagu reeglid ette näevad või kas seda raha on vääriti kasutatud. seda saab teha. nüüd otsetoetused. Teie näete asju ainult mustvalgelt otsetoetustega seotuses seda teha ei saa, sest et nende tõhusus eh, eh, ei eh, peegeldu mitte ainult põllumajandustootjate sissetulekutes, vaid see hoiab ära ka teatud piirkondadest inimeste kadumise. otsetoetuste tõhusust peaks vaatama laiemal taustal ja nüüd kontroll, mind hirmutab see, mida teie ütlesite, et ei ole võimalik kontrollida raha et seda saab kontrollida ainult, äh, kui ta liigub komisjonilt liikmesriikidele, aga edaspidi enam ei saa. seda, neid kontrolle tuleks lihtsustada ja standardiseerida Euroopa Liidu tasandil, aitäh. aitäh, juhataja. austatud volinik, mulle teeb muret see, kui te meie kontrollikoja seisukohta nii kriitiliselt suhtute ja selle lihtsalt kõrvale lükkate mõnes mõttes? minu hinnangul Kontrollikoda ikkagi tegi, on teinud oma tööd lähtuvalt mõistlikest eeldustest ja seetõttu ma paluksin eh, teil põhjalikumalt analüüsida Kontrollikoja aruannet. härra Figureidole küsimus, kas te saaksite selgitada, kust need vääritimõõtmised tulenevad ja kuidas neid, kuidas teie neid põhjendate? nüüd renatsionaliseerimisega seoses, eh, siin võiks tekkida probleem, et liikmesriikides kehtivad eristandardid, mida tuleb erinevalt hinnata ja kõik see asi muutub väga raskesti hoomatavaks, selles mõttes, et eh, selle hindamine, et kas eesmärgid on täidetud või mitte, see on juba pikaajaline arutelu, võib-olla saaksite sellest ka rääkida. ning eh, veel üks asi ka härra Albertes, see aeg, millest te rääkisite, on aeg en-, mis eelneb sellele, kui meie põllumajanduspoliitika oli, võttis suuna ülemaailmsele turule. ning eh, sisuliselt osutab see lähenemisele, mis meie põllumehed põhja viib. kolleeg Tarabella. aitäh austatud härra Figureedo, austatud volinik, ka eh, mina huviga kuulasin Kontrollikoja aruande esitlust ja lugesin seda, sest see toob välja teatud vastuolud eh, selles, kuidas jagatakse toetust, mis ei arvesta piisavalt põllumeeste vajadusi. et osad, kellel vaja ei ole, saavad töö, toetust, teised saavad jälle liiga vähe, kellel seda on vaja. ning Te rõhutasite samuti ka seda, et hektaripõhine toetuste jagamine on väga kaheldava väärtusega ja te tegite seda õigusega. mina tahtsin tõstatada küsimuse või seoses teise sambaga. kas on meil mingeid uuringuid, äh, lisaks neile, millest teie rääkisite, mis näitavad, et äh, piisavalt ei rakendata teatud riikides või halvasti rakendatakse rahasid? ja kas on äkki puudu kontrollid, sellepärast et mõnedes riikides ei jõua raha maapiirkondadesse, võib-olla suunatakse raha mujale, kas on põhjus selles, või siis äh, on probleemid kaasfinantseerimises, et riigil pole raha lihtsalt? aitäh kolleeg Dantan. tänan teid teie sõnavõttude eest. meil on, me oleme kõik siin oma valimisringkondades rõhutanud kontrollide vajadust. ning samas oleme näinud, milleni see süsteem viib. kui hektaripõhiseid toetusi hakatakse kontrollima eh, sentimeetri täpsusega ja, ja leitakse, et ei, selle kahe ruutmeetri osas küll toetust ei saa. nii et meil on tugev nõudmine põllumeeste poolt süsteemi muuta. ja muuhulgas ka nõudmine kehtestada niisugune lähenemine, mis eh, lähtub mitte ainult piirangutest ja nende järgimisest, vaid ka tulemustest. nüüd tulemuspõhine poliitika. Eh, missugused võiksid siin olla võimalikud eh, lahendused? kus siis me lähtuksime mitte vahenditest, vaid tulemustest. ja, ja teisalt jällegi, te ütlesite, et komisjoni praegune ettepanek ei võimalda kontrollida kulutuste korrakohasust. E, ning e, sellega seoses, mida tuleks muuta komisjoni ettepanekus selleks, et, et see vastuväide kõrvaldada? proua Martines. Um, aitäh ja aitäh äh, teile mõlemale ettekande eest. Äh, üks märkus. mul oleks väga hea meel, kui Kontrollikoda võtaks äh, arutada ÜPP eesmärgi, et saada aru sellest, kuivõrd suur on see sissetulekuprobleem Euroopa taludes ja majanduslik väljakutse, paneks sellele teatud finantshinna ja siis meil oleks eelarve, mille põhjal töötada, see oleks oluliselt kõrgem kui see, mida me praegu kasutame. ma paluksin, et te teeksite seda, sest et ma arvan, et ma saaksin selgemalt teid kuulata, kui te sellise analüüsi läbi viiksite teiseks olen teiega mõneti nõus, kui te ütlete, et ei ole päris selge, mis on see pikaajaline visioon, sest pikaajalist äh, visiooni lühendavad eelarve realiteedid, ehk aitaksite meil selle küsimusega tegeleda. ja kolmandaks, et ei ole mingeid robustseid äh, majanduslikke tõendusi otsetoetuste suurele rollile, teie sõnad. küsige talunikelt minu valimisringkonnast, kes täielikult sissetuleku osas sõltuvad otsetoetustest nende tõendusmaterjalide kohta ja nad räägivad äh, kuivõrd äh, tõsiselt muret tekitavad neile need võimalikud kärped programmides. Te ei võta arvesse äh, ühte ÜPP sissetuleku eesmärke ja see, et äh, talunikud tahavad keskkonda teenida, nad teevad seda ja tahavad teha rohkem, aga neid ei aita see debati tase, mille, mis toimub teie ja TG Agri vahel ma paluksin, et te enne kokku tuleksite, kui ettepanek äh, avaldati, mitte pärast siia ei tuleks, meil on vaja juhiseid, mitte arv, arutlust. proua Hoibus. aitäh, austatud juhataja, suur tänu Kontrollikojale, ka mina sooviksin tervitada Kontrollikoja aruannet, sest see toetab meie tööd ning äh, ütleksin vastu härra Tessile, et et äh, probleem ei ole, probleemi, küsimuse alla ei seata mitte põllumajandust, vaid seda, kuidas äh, raha jagatakse. ning see on eristus, mida tuleks põllumeestele selgitada. tegelikult on see põllumeestele soodne, kui me suudame meie põll, põllumajandusettevõtet muuta konkurentsivõimeliseks, eh, tagada loomade tervisenõuete järgimine ning kliimanõuete järgimine ja raha vastavalt jagada, aga seda tuleb teha, arvestades seatud eesmärke ning äh, niimoodi me aitaksime oma põllumehi. kui me, kes, see, kes tahaks, et äh, kehtiksid jälle tuhande üheksasaja kuuekümne esimese aasta hinnad, äh, see peaks mõtlema taaskord sellele, kuidas ületootmise probleeme lahendada ekspordiga. kolleeg Kalambie. mul on hea meel kuulda seda arutelu kas raha kulutatakse hästi või mitte, vastavalt meie reeglitele. mis puudutab otsetoetusi, mis äh, hoiavad põllumehi elus, siis teoreetiliselt äh, väärikalt, väärikalt teoreetiliselt, siis ma kirjeldan olukorda reaalsuselt. ja kolleegid parandavad mind ja komisjoni esimees. mõned nädalad tagasi käisin meie komisjoni delegatsiooniga Bulgaarias Äh, kolme tunni vältel kohtusime põllumeeste organisatsioonide esindajatega ja ministeeriumi ametnikega ning mida me neilt kuulsime? midagi ennekuulmatut, aga ometi see on reaalsus. üheksakümmend protsenti äh, otsetoetustest läheb kuuele protsendile Bulgaaria põllumeestest ja sisuliselt siis äh, läheb see kümnele protsendile maa valdajatest ja mitte tegelik, tegelikult neile inimestele, kes maad harivad. ja need on ametlikud andmed riiklikult asutuselt. nii et kolmsada viiskümmend tuhat pereettevõtet on alla viie hektarise maa äh, äh, kasutusega. ja, ja kui komisjon hakkab nüüd ÜPP-d vähendama, siis on põhjust mõelda praeguse metoodika muutmisele. proua Neuschel suur tänu! ma ei, ei jõudnud siia ettekannet kuulama, aga kuulasin seda oma büroos ja mul on konkreetne küsimus Kontrollikojale ja suur tänu Kontrollikojale muidugi aruande eest. kas on teistes valdkondades Euroopa Liidus sa-, samasuguseid äh, vastuteenuseta äh, makseid, sama, sama suuri makseid, kas on veel mingeid majandusvaldkondi, milles äh, tehakse niisuguseid makseid? näiteks mingi pindalaga seotud makseid, see on esiteks, ja teine küsimus, kui asi on sotsiaalteenuse osutamises, siis sageli rõhutatakse, et tegemist on sotsiaalteenusega, sotsiaaltoetusteenusega põllumeestele, et nad ellu jääksid. kui see on nüüd niisugune sotsiaaltoetusteenus, kas on teisi näiteid Euroopa Liidus, kus taolisi teenuseid osutatakse mille puhul ei kontrollita oma sissetuleku olemasolu, sest sisuliselt me peame rõhutama, et, et seda toetust saab ilma, et tõendatakse, et kas tegelikult oma sissetuleku poolest niisugust toetust vajatakse või mitte. daamid ja härrad, ma ei mäletagi ühtegi nii tulist debatti varem, seetõttu me oleme ka graafikust maha jäänud, aga ma arvan, et on ainult õiglane anda nüüd sõna kontrollikojale kõigepealt ja siis kuulame ära ka voliniku. aitäh, härra esimees kõigepealt suur aitäh kõigi teie poolt tõstatatud küsimuste eest ja mul on päris hea meel, et Kontrollikoja arvamus on äh, endaga kaasa toonud sellise elava debati ma arvan, et see on väga oluline ja ma olen sellega väga rahul. kahjuks ei saa ma vastata kõikidele küs-, teie küsimustele, sest et neid oli nii palju. mõnikord need küll kordusid, aga teise nurga alt. aga samas, kui te tahate veel kord selle juurde tagasi tulla, siis ma olen alati valmis vastama rohkematele küsimustele, hetkel on mul aega ainult kümme minutit kui äh, härra esimees lubab, siis äh, äh, kõigepealt võtan sõna mina ja siis palun, et minu kolleeg kontrollikajast lisaks veel mõningad tehnilises aspektid, mis on seotud veidi tehnilisemate küsimustega. kokku kümme minutit. teen siis väga lühidalt oma vastustes. esiteks, üldised kommentaarid, mis tulid austatud volinikult. pean siin ütlema, et jah, tõsi on et jaanuarist äh, äh, saadik äh, oleme me komisjoniga seda asja arutanud, kontrollikoja talitused, komisjoni talitused, aga algusest peale, kui me ole, see lõplik ettepanek on meile teada olnud juunist alates, on olnud väga selge nendel kohtumistel, et meil olid Äh, kõhklused, meil oli palju kõhklusi nende peamiste punktide kohta, mida ma siin ka väljendasin. meie lõplik arvamus ei saa olla komisjonile üllatuseks, sest et nad teadsid, äh, millised olid meie kõhklused ja kui ma Äh, selle sain, jah, ma sain kirja härra Hoganilt kuueteistkümnendal oktoobril, lugesin selle tähelepanelikult läbi ja ma pean tunnistama, et kõik need argumendid, me jah, teame neid, te teadsite neid juba, sest et nad olid laual nende diskussioonide käigus, mis toimusid äh, talituste vahel. ma tõesti ei ole nõus, kui lubate et ma olen kuidagi valesti aru saanud komisjoni ettepanekutest. ei, ma olen neid uurinud ja analüüsinud nii sügavuti kui võimalik, rida-realt, sõna-sõnalt, selle, kogu seda süsteemi ja ma arvan, et ma olen sellest päris hästi aru saanud. ja nüüd oma vastustes eh, ma ka räägin sellest, kuidas ma sellest aru olen saanud. esiteks, mis puudutab keskkonnaambitsioone siis see, mida meie ütleme oma arvamuses ja mille juurde me ka jääme, on see, et esiteks me ei tea, mis juhtuma saab, sest enamik asju, mis juhtuma hakkavad, sõltub liikmesriikide valikutest. ja see sõltub eh, komisjoni eh, eh, hinnangutest nende valikute kohta ja me ei tea, milliseid kriteeriume komisjon nende hindamiste käigus järgib. ja see, mida me samuti oleme tõstatanud, on see, et kuidas meie saame täie kindlusega öelda, et ÜPP kulud keskkonna eesmärkide täitmiseks on nelikümmend protsenti, kui hetke ÜPP on eesmärgiks seadnud üheksateist koma kuus protsenti ja me oleme näinud oma auditite käigus, et seda eesmärki ei saavutatud. kuidas me saame siis öelda, et me hüppame üheksateistkümnelt protsendilt neljakümnele protsendile? kuidas me saame sellist hüpet õigustada, me ei näe siin põhjusi ja minu kohustus audiitorina on seda ka öelda mis puudutab nüüd otsetoetusi, siis siin ma pean ütlema selgelt, et Euroopa Kontrollikoda ei toeta äh, ega ole ka otsetoetuste vastu. see ei ole küsimus, tegemist on poliitilise valikuga. aga kui kaasseadusandja äh, teeb selle otsuse, et äh, peamiseks vahendiks jäävad otsetoetused, mis moodustavad rohkem kui seitsekümmend protsenti, siis selle variandi majanduslikud alused peavad olema selged ja minu jaoks siit debatist sai päris selgeks, et selle variandi majanduslikud alused ei ole selged, sest isegi teie, teie siin olete lõhestunud Äh, ei ole mingit tugevat majanduslikku tõendusmaterjali, mis toetaks otsetoetuste säili-, säilimise siin, aga mina ei ole vastu ega poolt. see, mida mina teile ütlen, on see, et palun näidake meile oma tõendusmaterjalid, näidake, mis on siin aluseks ja siis äh, vabadust, härra proua Irans Garcia, ma ei ründa otsetoetusi ja ma ütlen sedasama ka äh, proua McCarthy'le, ma ei ründa kuidagi otsetoetusi seda ma ütlen ka härra Ribeirole, eh, see ei ole mingi poliitiline visioon. ja veel üks asi. see oli märkus, mille tegi volinik Hogan, kes ütles, et eh, finantsjuhtimine põllumajanduses eh, on olnud väga edukas. jah, on küll ja oleme seda ka öelnud kontrollikoda ütles seda aasta aruandes kaks-kolm nädalat tagasi. see on peamine sõnum. jah, tõsi on, me oleme äh, läinud märkimisväärselt edasi ja asju parandanud, kasutanud kõiki instrumente nende tulemuste saavutamiseks. nii et finantsjuhtimises on tulemused head. mida ütlen mina ja mida ütleb Kontrollikoda, on see, et äh, Ehm, hetkel tehakse nüüd muudatusi, mis võivad seada ohtu need tulemused, need saavutused. ma ei palu teil sisse viia rohkem kontrolle. ma ei eh, palu teil lisada halduskoormust eh, põllumeestele, see ei ole küsimus. minu jaoks on see küsimus väga selge. Eh, miks need määrused ei tunnista, et kõik eh, kulutused peavad kinni pidama Euroopa Liidu õigusest, miks mitte? nii nagu seda öeldakse kahe protsendi kulutuste kohta. ja miks need sertifitseerivad asutused, kes teevad oma tööd liikmesriikides, eh, kontrollides seaduslikkust, seaduste järgimist, siis miks need sertifitseerivad asutused Äh, ei võta tulevikus äh, seda rohkem seda rolli endale. ja ma pean tunnistama, et mitte kontrollikoda ei ole see, kes palub teil seda teha. küsimus, mille ma siin tõstatan, on see, et miks teie nõuate, et äh, üldises finantsmääruses seda nõuate, aga miks te seda ei nõua ÜPP kulutuste puhul, mis moodustab peaaegu kolmkümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest. siin on vastuolu, seda ma pean küll ütlema audiitorina, sest äh, vabandust küll, härra Buda, aga audiitorid ei järgi ainult äh, raha. Nad teevad seda siis, kui nad auditeid läbi viivad. aga enne seda me peame pöörama seadusandjate tähelepanu nende variantide tagajärgedele. ja mis iganes olid teie ees olevad variandid, pärast seda me hakkame vaatama, kuidas raha liigub. hoi-, pidades kinni, pidada, pidades kinni nendest reeglitest, mille teie heaks kiidate, aga praegu ei ole selleks hetk. tahaksin, et Peeter nüüd ka paar sõna ütleks. kaks minutit on aega. proua Müller küsis tegevuskavade kohta, mida ette nähakse. kui ma õigesti mäletan, siis need tulevad siis, kui kaldutakse, äh, kui see kõrvalekaldumine kavadest äh, tegelike tulemuste vahel on kakskümmend viis protsenti, mis on päris suur kõrvalekalle. ma arvan, et see on võtmeküsimus, sest et selle ettepaneku edu tegelikult äh, sõltub sellest, et need, et see tegevus, mis toob endaga kaasa tegevuskava ja siis see tegevuskava, et need oleksid edukad aga päris palju aega läheb, äh, kuni liikmesriigid hakkavad nendele asjadele vastama. minul tekib küsimus, et kas ehk oleks võimalik vastata üldse, kas üldse on võimalik vastata selle perioodi vältel, mis on sinna paika pandud. ja nüüd veel üks märkus, kui keegi oleks ühelgi ähm, kohtumisel palunud meil mainida seda madalat veamäära, siis me hea meelega oleksime valmis olnud seda tegema, sest et me räägime sellest kogu aeg. aitäh! suur aitäh, volinik, palun. aitäh, meile meeldib kuulda veidi audiitorite kiitust ka mõnikord, seetõttu ma mainisingi seda veamäära, sest me oleme aastate jooksul saanud palju aruandeid selle kohta, kui hull see veamäär on ÜPP-s, nüüd kui see on ainult kaks koma kaks protsenti, see näitab seda, et meie süsteemid töötavad väga hästi tänu kaasseadusandjate tööle, DG Agri ja liikmesriikide makseasutuste tööle otsed toetused on poliitiline küsimus, nagu ütles härra Figueiredo selles aruandes ja selle jaoks ei ole mingit tõendust, äh, nagu öeldi arvamuses. komisjon on äh, tõendusmaterjale esitanud, neid on täielikult ignoreeritud. ja mida rohkem pannakse Euroopa Liidu alusmäärustesse, on seda rohkem on vaja meetmeid ja sekkumisi, on vaja vastavuskriteeriume, on vaja suuniseid äh,, Äh, viise, kuidas seda kontrollida, niimoodi tekib bürokraatia. seda ma kuulen kogu aeg komisjoni liikmetest siin ja ka põllumeestelt, et me peame enamikust sellest bürokraatiast lahti saama. ja sellega, seetõttu me oleme selle uue ettepanekuga seda üritanud ka teha, kui inimesed on selle vastu, siis neil on piisavalt võimalusi öelda, miks nad on sellele vastu, aga minu eesmärk täna siin, härra esimees, ei ole mitte kaitsta komisjoni ettepanekut, vaid äh, tegelikult uurida seda, kuidas äh, osa, mida see kontrollikoja arvamus mainib, on ebaaus kriitika ja ma tean, et härra Figureidol on siin oma töö teha, minul ka on oma töö teha. ja minu arvates ei ole, on väga hea, et kontrollikoda saab seda siin avatult teha, et volinike kolleegium saab seda siin avatult teha Äh, ma arvan, et äh, kontrollige arvamused tulevikus võtavad äh, komisjoni arvamusi ka arvesse, teie siin komisjonis saate hinnata siis seda kontrollikoja et-, aruannet ja ka komisjoni ettepanekuid. täna on teil olnud võimalus arutada ka oma raportööride raporti üle, komisjoni ettepaneku üle ja nüüd te saate otsustada, mida te tahate teha tulevikus ja me ootame koostööd lähinädalatel ja kuudel või isegi pikema perioodi vältel ja siis vaatame, mis meil lõpuks tuleb, aga ma arvan, et meie põllumeestel on vaja kindlust ja etteennustatavust ja seda me saame neile pakkuda ainult äh, kinnitustega, mida me saame teha siin poliitilisel arleeni, areenil. Äh, parlamendil ja nõukogul muidugi on erinevad seisukohad paljudes küsimusest ja seda võibki oodata, aga sellega tegelebki meie demokraatlik protsess. tahan lihtsalt mainida asjaolu, et märtsis kaks tuhat kaheksateist avaldas äh, Kontrollikoda avalduse äh, ÜPP tuleviku kohta, see oli vastuseks komisjoni ettepanekule novembrist kaks tuhat seitseteist ja see pani paika suuresti need põhimõtted, mis olid juunis avaldatud seadusandlikus ettepanekus. Äh, pärast seda oli äh, terve hulk kohtumisi, arvamuste vahetamisi kontrollikojaga ja ma ei mäleta, et nii detailselt oleks seda kriitikat edastatud siis. nii et äh, meil ei olnud mingit aimu, et teil on nii palju muresid nagu need, mida see lõpparuanne äh, sisse toob, meil ei olnud, keegi ei vihjanud meile, et meil on suuri probleeme sellega, võib-olla me ei saanud päris täpselt sellest aru, aga vähemalt minu või minu talituste ette ei toodud küll mingit märki sellest. viimase kaheksa kuu jooksul on toimunud umbes kümme erinevat koosolekut, kus oleks olnud suurepärane võimalus seda teha nüüd see uus mudel äh, ja mis puudutab maksete seaduspärasust, see uus mudel äh, on alternatiiviks ette, hetkesüsteemile, mida on väga paljud kritiseerinud, kaasa arvatud Kontrollikoda, et see on liiga keeruline ja see ei keskendu tulemustele. ja nüüd, kui me oleme teinud ettepaneku niimoodi tegutseda, saame ka kriitika osaliseks. me oleme nüüd ühendanud me härra Agnew, härra Figureido ja mina oleme siin ühel nõul, et me, ühelegi meile see ei meeldi, aga seaduslikkuse küsimus on hea näide. Äh, ettepanek on selgelt toonud välja selle, et uus mudel põhineb tulemustel ja kõik indikaatorid, eesmärgid, sekkumised tulevad alusakti. see ongi meie seadusandliku ettepaneku sees. võib-olla inimesed pole seda uurinud nii põhjalikult, aga kõik need küsimused on mainitud, mis peaksid olema Euroopa Liidu alusseadus, alusaktis, et need olid selles ettepanekus, mis äh, juunis avaldati. nüüd on juhtunud see, et Euroopa Liidu liikmesriikide tegevus äh, lõppkasusaaja seisukohast kattuvad äh, ja on liialt ja me oleme üritanud seda lihtsustada. meil tuleb tugev, robustne, robustne süsteem ja ma arvan, et kui me reeglitest tulemuste juurde liigume, siis ilmselt selle, see ei saa olema maailma lõpp, mis puudutab seaduspärasust, üritame teha niimoodi, et kaitseksime Euroopa Liidu rahasid ja teha seda lihtsustatult ja liikmesriigid siis saavad selle tõlgendada seaduslikku raamistikku, mis aitaks kasusaajaid, see oleks rohkem suunatud ja liikmesriigid eh, on, kes on aastaid soovinud lihtsustusi, et nad saaksid eh, põllumeeste heaks rohkem ära teha, et see oleks vähem keeruline, saavad seda nende reeglite järgi teha. nii et liikmesriigi tasandil on võimalik teha ära väga palju et äh, Euroopa Liidu eelarve täidaks ka Euroopa Liidu eesmärke ja see äh, audit äh, sertifitseerivad asutused annavad, teevad aruande selle kohta, kuidas on Euroopa Liidu nõudeid täitnud ja kui komisjon sekkub siis, kui sertifitseeriv asutus ei saa oma tööga hakkama ja, või siis, kui on liikmesriikide süsteemides olulisi puudujääke see ei ole niivõrd erinev hetkes olukorrast, aga vähem Euroopa Liidu reegleid on, mida peab kontrollima ja see ei põhine enam ühekaupa tehingutel. ja minu arvates sellisel juhul ei ole äh, probleem, kui kontrolliga ta edastab selle kaks äh, või üheksakümmend kaheksa protsenti, öeldes, et äh, Euroopa Liidu kulutuste seaduspärasust enam ei kontrollita. nii et suur aitäh, et lasite mul paar sõna öelda ja aitäh, härra Figureido, härra esimees Eh, parlamendiliikmed, et meil sai olla selline diskussioon. suur tänu selle äärmiselt huvitava arutelu eest. see on väga vajalik arutelu, eriti praegu, kui me nende ettepanekutega töötame Need ettepanekud puudutavad ähm, ühise põllumajanduspoliitika reformi ja see on üks Euroopa Liidu kõige keerukamaid poliitikaid. ja ähm, sellega peavad olema seotud väga paljud institutsioonid, sest me kulutame siin maksumaksjate raha. ma väljendan ennast selgelt äh, Euroopa Kontrollikoja kriitika osas ma ei usu, et äh, need kriitikamõtted on põhjendamatud, see on äh, meie jaoks mõtteaineks, me peame seda kõike arutama. meie komisjon, Euroopa Komisjon ja peadirektoraat peavad äh, seda kõike väga hoolikalt uurima. kokkuvõtteks sooviksime öelda, et peame väga ettevaatlikult suhtuma kontrollikoja kritiseerimisse ja mm, probleemid äh, tõepoolest mõjutavad Euroopa Liidu põllumajanduse tulevikku väga tõsiselt. nii et, äh, nii et oleme ettevaatlikud kriitikaga, sest äh, varasematel koosolekutel olen näinud seda, kuidas inimesed ka ütlevad, et kui me kulutaksime vähem raha IPP-le, siis oleks meil rohkem raha selle või teise jaoks ja pannakse ette, et määrata mingisugused äh, ülempiirid. seega suur, suur tänu teile, vabandan, et äh, nii rangelt äh, nõudsin ajast kinnipidamist, aga meil on väga tihe päevakord täna. suur tänu volinikule, tegemist oli väga ausa ja otsekohese ähm, aruteluga ja ma arvan, et äh, meie suhe on jätkuvalt äh, sama tugev. Äh, sõbrad peavad vahetevahel üksteisega väga ausad olema, sest sõpradel on ju see omavahel lubatud. seega suur tänu teile. ja ma usun, et raportöör on nüüd valmis sõna võtma, seega suur tänu veel kord kõigile ja suur tänu. ja härra Andrew saab äh, mõne hetke pärast sõna. Bardzo pana, bardzo państwa proszę o pomoc. Że... daamid ja härrad, äh, palun äh, aidake mind, teeme kiiresti, meil ei ole väga palju aega seega palun, raportöör, sõna on teil. ja palun. Äh, austatud juhataja, kui lubate märkuse, et see ei ole kaotatud aeg, vaid äh, aeg, mis on kulunud. Äh, ma räägin eelnevast arutelust ja see kindlasti hõlbustab minu raporti esitlemist. enne kui lähen tehtud töö tutvustamise juurde, tahaksin tänada oma assistenti, oma büroo töötajaid ja samuti ka Aleksandrat ja Francescat sekretäriaadist, põllumajanduskomisjoni omast, ning fraktsiooni assistente Mägit ja Demironi, kes äh, osalesid samuti selles ettevõtmises. see töö, millest, mis on tehtud ja millest ma teile räägin, jaguneb nelja ossa sest äh, turukorraldust on oluliselt muudetud, nagu te teate, nagu kuulsite ka hommikuse kahe raporti arutelus, et seetõttu räägin kõigepealt ühtsest turukorraldusest. Äh, suuresti veini, äh, viinamarjakasvatusega seoses. edasi kvaliteedihaldusest, millest samuti selles raportis käsitletakse. kolmandaks erimeetmetest äärepoolsemate piir-, piirkondade osas, näiteks Egeuse mere saared ning neljandaks, eh, sektoritest, mis jäävad välja komisjoni ettepanekust, ent on väga olulised meie arutelu seisukohast. seoses võimalike sekkumismeetmetega, eh, juhuks kui hinnad muutuvad liiga kõikuseks, kõikuvaks ühtne turukorraldus ning peamiselt viinamarjasektor, veinikasvatu-, veini tootmissektor jagan siin suuresti komisjoni ettepanekus äh, väljendatud seisukohti. kuus punkti lühidalt. toetan kõigepealt vajadust äh, võimaldada suurem paindlikkus pindalade arvestuses, uute viinamarjakasvatuste osas. edasi äh, ei läht-, ma oma arutelu, arvamuses ei lähtu kaks tuhat kolmkümmend äh, tähtajast, nii on öelnud ka Euroopa Komisjon, Euroopa Kohus. teiseks tuleks laiendada kasvatatavate viinamarjade liikide nimistut, eriti sambruskat muuhulgas, mis ei ole keelatud nii et isa ja samuti ka Isabel Noaklin, Don Jacques Herbemont et suurendada bioloogilist mitmekesisust ja muuta viinamarja kasvatusi, kasvandusi vastu pane, vastupanuvõimelisemaks kliimamuutustele. ja loomulikult on see valikuvõimalus, nii nagu komisjoni ettepanekus ette nähtud ja ma toetan seda. kolmandaks, seoses äh, päritolu tähistega komisjoni ettepanekus on lähtuda Lissaboni lepingus lisa, Lissaboni lepingu lisas sätestatust. mina lükkan tagasi mõtte äh, käsitleda alkoholivaba veini veinina, see on komisjoni ettepanekus sees, sellepärast et minu hinnangul ei vasta see veini definitsioonile, mis sisaldub ühtse turukorralduse määruses, samas et toetan ma veinipõhiste toodete hulgas nende käsitlemisest, aga igal juhul ühtses turukorralduse veini definitsioonist neile minu meelest kohta ei ole, nii et vastavalt olen teinud ettepaneku komisjoni ettepanekut muuta. toetan kaitsemeetmete lihtsustamist veini kvaliteedi tagamisel ning paremat, äh, paremaid kaitsemeetmeid äh, internetis müüdavatele veinidele või veinitransiidile. ning äh, olen vastu kuritahtlikele äh, tähiste registreerimistele, mis äh, matkivad olemasolevaid nimesid ja üritavad niimoodi sisuliselt pettusega kasu saada. edasi, üks asi, mida komisjoni ettepanekus ei ole, mis puudutab veinide sildistamist mina teen ettepaneku, olles konsulteerinud sektori esindajatega, ettevõtjatega, muuta see kohustuslikuks, eh, muuta kohustuslikuks näidata siltidel ka eh, toiteväärtust ja eh, ja koostisosi et seda, et koostisosad võiks olla ka näidatud vastavalt veinitootja otsusele. et tarbijal oleks võimalik hinnata veini sisaldust, veini koostisosi. nüüd, mis puudutab rakendamistähtaega, siis töö jätkub. E, eelnõuga ei ole töö veel lõppenud ning äh, ma leian vastupidiselt sellele, mida ma varem kirja olen pannud, nii et ma olen oma seisukohta muutnud, vein on ka elav toode ja samuti ka antud raport, et eh, lisaks delegeeritud akti vormis kalorsuse määr, määramisele võiks seda teha järgneva aast-, järgneva aasta jaoks ka alusaktis teisalt jällegi tuleks tähtajad äh, koostisosade paikapanemise osas läbi rääkida, sellepärast et siin tekib terve rida küsimusi, mis tuleb lahendada ettevõtjatega. aga igal juhul tuleks teatud hindamiskriteeriumid nende käsutusse anda, et vastata tarbijate ootustele, aga mitte, aga loomulikult mitte liigselt teha keeruliseks ka veinitootjate elu. nüüd, mis puudutab kvaliteedi tagamist, siis äh, jagan komisjon, jagan ettepanekuid, mille eesmärk on ratsionaliseerida praegust regulatsiooni kvaliteedi tagamissüsteemi osas, selleks et tõhustada meie toodete kvaliteeti. samas lükkan tagasi ettepaneku, mille tegi komisjon, eh, mille kohaselt tuleks eh, lõpetada selle nõudmine, et tuleb eh, tõest-, tõendada, et toode on pärit konkreetsest piirkonnast see on minu meelest ohtlik lähenemine. sest see võimaldaks osta näiteks eh, sealiha eh, Euroopa Liidu teisest otsast ja müüa seda lõpuks siis teatud eh, eksklusiivse piirkonna sealiha nime all, mis destabiliseeriks tootmist. nii et minu ettepanekus on see sees, et see päritolupiirkonna, piirkond peaks olema selgelt määratletud ning mis puudutab veine, siis päritolu äh, tähises, tähistamisel tuleks lähtuda Lissaboni lepingu lisast. mis puudutab punkti kolm, erimeetmed äärepoolsemates piirkondades ja Egeuse mere saartel, siis teen ettepaneku vähendada eraldatud summasid. olen nüüd selle vähendamise vastu ning äh, nõuan varasemate mahtude taastamist. ning äh, viimane punkt on seotud äh, regulatsiooniga. me peame hindama seda, mis on mängus. komisjoni ettepanek minu hinnangul ei käsitle piisavalt äh, sissetulekute küsimust ja hindade kõikumist see, et komisjon vaikib äh, ÜPP majandusliku mõju poole pealt, ei vasta meie ootustele ning äh, see suunitlus, mis minu hinnangul on ideoloogiline ning äh, sisuliselt osutab niisugusele vaba turumajanduse põhimõttele, ei vasta meie vajadustele langemata mineviku vigade lõksu, teen ettepaneku kohandada siin olemasolevaid vahendeid äh, turukorralduse valdkonnas. oma raportis teen ettepaneku anda kuus täiendavat meedet, kohandavat meedet kõigi sektorite käsutusse, et oleks võimalik kiiresti reageerida, mida oleks võimalik kiiresti kasutada vastavalt äh, olukorra raskusastmele. Need vahendid Äh, on kasutatavad siis nii komisjoni kui ka ettevõtjate ühenduste poolt. ning äh, sooviksin äh, esitada komisjonile armastusavalduse. mitte, et ma komisjoni tõesti väga armastan, aga eh, sellepärast, et armastusavaldusele tuleb lisada ka tõend ja mina sooviksin, et komisjon tõesti mängiks oma rolli sektori reguleerija osas nende aspektide lõikes, millest ma rääkisin. kriiside haldamisest, kriiside ohjamisest rääkides minu hinnangul äh, komisjon peaks esitama kaks dokumenti esiteks määratlema erikriisid ja defineerima need ning ütlema meile, mida oleks, mida on võimalik teha kriiside puhul vastavalt äh, sellele kriisile, millega on tegemist definitsiooni põhjal. nii et komisjon peaks mingis aktis andma meile definitsioonid kriiside kohta. edasi, leian, et me peaks suurendama turu läbipaistvust, kohustades äh, liikmesriikides kogutud andmeid või ettevõtjate kogutud andmeid iseäranis, äh, arvestades praegust infotehnoloogia arengut, edastama selleks, et oleks võimalik paremini rakendada pilootprojekte turul. see läbipaistvus on meile vajalik ning see võiks anda meile ka varajase hoiatuse süsteemi Äh, kui me räägime sisenemishindadest ja kaubandusest kolmandate riikidega, kes ekspordivad oma tooteid Euroopa Liitu. see võimaldaks samuti ka paremini suhelda eri asutustega, kes seiravad äh, põllumajandustoodetega kauplemise turgu. see aitaks meil paremini määratleda kriisi, paremini tuvastada kriisi, suurendaks läbipaistvust, suurendaks komisjoni rolli ning äh, aitaks äh, leida niisugused lahendused, mis on sobivad kõigile sektoritele kriiside puhul ning äh, tugineks koostööle komisjoni, nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel. me ei tohiks lasta tek-, tekkida olukorral, mis oli piimakriisi ajal, kus parlament tõrjuti kõrvale ja ei saanud mängida oma rolli. ehk siis ma soovin paika panna siin strateegilised kaalutlused, tulemuse hindamise nii nagu komisjon täitevasutusena selle paika paneb ja liikmesriikide täitevasutused täidavad esimeses sambas. et see, teen ettepaneku parlamendi tehtud tööga seoses, omnibussi määrusega seoses ja tuleb kiita kolleegide Desti, Castro, Dantani ja teiste tööd selles plaanis. et kõrvaldada ebaselgused andmetega seoses ja võimaldada põllumeestel paremini koonduda ning tasakaalustada turg. kõigepealt tootjate organisatsioonid tuleb kaotada viide omandi üleandmisele ning selgitada, et hinnaklausel ei ole praegu enam aktuaalne. mis puudutab eh, sektoritevahelisi olu-, organisatsiooni, siis kolmepoolsete lepingute sõlmimise võimalust, nagu ma olen rääkinud oma raportis, eh, peaks äh, olema olemas. Äh, kolmandaks ja viimane asi, avaliku sektori sekkumine. teen äh, ettepaneku laiendada seda ka sealihasektorile ja veinisektorile, et arvestada Brexitit ning laiendada sekkumisperioodi piima osas ning taastada võrdlushinnad ja ja lähtehinnad sekkumiseks. mis puudutab nüüd äh, kauplemisreegleid, äh, lamba, piima, sealiha toodete turu osas, selle kehtestamine võimaldaks võrdsustada kolmandate riikide Euroopa tootjate olukorra, tagada vastastikuse, mis on meile väga oluline ning võimaldaks vastata ka tarbijate noote, no uutele ootustele toodete jälgitavuse ja loomade heaolu osas ning eelviimane asi, eh, pakkumise eh, reegleid tuleks laiendada kõigile toodetele, mis järgivad Euroopa ja, ja liikmesriikide kvaliteedinõudeid et nendel peaks olema kättesaadavad päritolutähised, nende kasutamine. mis puudutab nüüd kolmandaid riike, siis eh, nendega seoses peaks meil olema kaitseklausli tagamaks, et eh, nendega kaubandussuhetes kõik toimib. aitäh võimaluse eest esitada oma raporti kokkuvõte ma ei katkestanud äh, teid, sest te olete raportöör. nüüd äh, variraportöörid, kõik, igal variraportööril on poolteist minutit ja palun mitte kauem, härra Tantan oh.. aitäh. kolleeg Andrei äh, äh, raport kajastab märkimisväärset tehtud tööd ning ma tänan teda selle eest raport koosneb kahest osast, ühes osas analüüsitakse komisjoni ettepanekut, üldjoontes äh, võib siin äh, kvaliteedipoliitikaga, Egeuse mere saarte poliitikaga äh, ja teiste valdkondade poliitikaga, isegi ka alkoholivaba veini osas nõustuda, mis puudutab asjaolusid, mida komisjon oma ettepanekus ei käsitle, siis järgiksin huviga uut, uusi turukorraldusi arenguid, aga ma arvan, et me ei peaks siin liigselt palju küsimuse alla seadma olemasolevat, just võrreldes Omnibussis sätestatuga. siin peaksime olema väga ettevaatlikud ning paluma õigustalituse hinnangut nende ettepanekute osas. nüüd stabiliseerimine turu osas on väga oluline ja kõik vahendid, mis võimaldavad suuremat läbipaistvust turul samuti. parlament on hääletanud nende üle juba kaks tuhat kolmteist ning seekord tuleb lüüa lahingut, et need asjad nõukogu käest ära võtta. eelmine kord see ei õnnestunud. mis puudutab ähm, äh, tarneahela tõhustamist ja toot-, tootja positsiooni parandamist selles, siis äh, De Castro raport, mis on praegu triloogi staadiumis, sellega võrreldes tuleb äh, natukene olukorda täpsustada leian, et äh, kvaliteedimärgiga nii-öelda toodete kaitsmine peaks olema väga oluline meile ning ka äh, menetlused tuleks siin ühtlustada, kuid ka detsentraliseerida äh, teatud nüanssides. mis puudutab kriisireservi, mille koht, mille, millest võib lugeda mitmes kohas ning mis on seotud ka turukorraldusega, tuleks siin selgelt välja tuua, et meil on turukorraldusmeetmed, mis erinevad kriisi ohjemeetmetest. Need nelisada miljonit, mis, mis praegu on eraldatud, need peaksid olema ikkagi suurte kriiside lahendamisele suunatud, mitte aga reeglipärastele tu-, turu ohjemeetmetele sest komisjon ju ei äh,, ei soovi sellega tegeleda ja parlament peaks siin äh, vähemalt teatud määral selge regulatsiooni paika panema siseturu jaoks. me ei saa ju soovida läbi rääkida kaubanduskokkuleppeid, mis avavad Euroopa turu jäädavalt ja, ja samas ei sisalda mingeid kaitseklausleid. Äh, avades meid konkurentsile majanduste poolt, äh, kelle reeglid on märksa vähem nõudlikud kui meie omad. suur tänu, härra Müller! aitäh kolleeg Andriööle selle mahuka raporti eest. ning ka mina äh, töötasin Omnibussi määruse valdkonnas ühise turukorraldusega ja arvasin, et võib-olla praegu enam seda tööd nii palju vaja teha ei ole, et ettepanekud on juba laual ja sisuliselt saame ainult need üle vaadata. ent lugedes komisjoni ettepanekuid geograafiliste tähistega seoses, siis on neid võimalik, ongi neid võimalik hinnata väga positiivselt, et kiirem registreerimine, tõhusam lubade andmise menetlus toodete spetsifikatsioon, kõik see on tervitatav. samas, eh, kui me hakkame pakkuma ka alkoholivabu eh, veinitooteid, siis eh, tegelikult on see oluline, näiteks ütleme, kui me kuskile sõidame ja soovime osaleda mingis seltskonnas ja, ja siis fakt, et me saame juua alkoholivaba veini, alkoholivaba õlut, see on minu meelest väga positiivne ja, ja sellega on seotud ka mitmed aspektid, mis puudutavad meie tervist, ma ei mõtle ainult rasedatele, vaid ma mõtlen inimestele, kes, kelle tervis alkoholi äh, tarbida ei luba. aga üks punkt, mis muret teeb, mida on käsitletud juba, praegu on väga palju äh, uuritud ja räägitud seda, et sordid ei peaks enam olema nii rangelt piiratud ning vastavad ettepanekud esitada, esitatud ning tootjate organisatsioonide poolt esitatud äh, arvud, äh, et me võiksime neid käsitleda siis äh, piimandusorganisatsioonidega sarna, sarnasel alusel. kolleeg Vaits. aitäh kolleeg Andreele tehtud töö eest kui me peame hakkama turule sekkuma, siis sel hetkel Äh, on meil õige hetk juba käest lastud. seirekeskus võimaldaks meil tuvastada kriisi selle kujunemise staadiumis ja juba siis töötada välja mehhanismid, mis aitaksid äh, olukorda lahendada. tootjaorganisatsioonid on väga mõistlik vahend ning me peaksime mõtlema, kas me ei peaks neid äh, mitte ainult teatud tootegruppide osas, vaid ka tootmisviiside osas juurutama ning pilti kaasama. mis puudutab veini eh, sorte, siis ühinen Ulriki arvamusega, et me peaksime lubama võimalikult palju sorte, arvestades eh, kliimamuutust ja arvestades ka nende vastupanuvõimet pestitsiididele mis puudutab sildistamist, siis eh, siin peaks olema võimalus viidata kodulehele, näiteks internetilehele ja seal vastavad andmed esitada, sest muidu muutub olukord väiketootjatele keeruliseks. kolleeg Soolo. E aitäh, ähm, esimees ja suur tänu raportöörile teksti eest. see käsitleb äh, väga mitmeid teemasid, keskendun minu jaoks tähtsatele punktidele. Äh, tarnete jälgimine. mõnedes sektorites on see siin pettumust valmistanud, me peame siin mõtlema selle peale, kas on hea mõte neid meetmeid ähm, laiendada meil on vaja toetada tootjaühenduste ähm, suuremat koostööd. aga veinisektoris peaksime olema vastu sellele, et äh, et kõrvaldatakse mm, päritolutähis vastavalt äh, TRIPS-i lepingule. mind äh, paneb muretsema see, et lubatakse äh, varem lubamatute viinamarjade kasutamist, see selle mõju traditsioonilistele tootmisviisidele ei tohi alahinnata. ma ei ole kindel, millist kasu sellest tõuseks peale selle, et mm, et see toetab kolmandate riikide tootjaid, kes juba kasutavad neid viinamarja sorte, me ei ole küll äh, muutuste vastu, aga me, äh, me leiame, et äh, tegemist on, need veinid on pigem tööstusliku toodanguga, mitte meie piirkondadega seotud. härra Kolumbi, kolleeg Andrei raport tõstatab äh, huvitavaid mureküsimusi ja äh, samas äh, ka märkusi, mis ei ole võib-olla nii asjakohased, ent näitavad loomulikult selgelt tema isiklikku seisukohavõttu. mis puudutab alkoholivaba veini, siis selle uue kategooria loomine ei vasta veini määratlusele, mis on, sisaldub lisas seitse turu, ühise turukorralduse määruses. alkoholivaba vein nõuab aromatiseerimist ning äh, muudab selle sarnaseks tööstuslike toodetega. ning äh, niisugused tooted ei saa, nende puhul ei saa rakendada turukorralduse reegleid, vaid tuleb rakendada äh, vastava määruse, teise vastava määruse sätteid, kus sisuliselt räägitakse puuviljamahlast. põhimõtteliselt toetame toetame esitatud ettepanekut veinisektori osas. veinisektor ja turu kõikumise riskid arvestades eh, muuhulgas ka eh, sealiha kasvatussektorit ja Brexiti kaalutlusi olukord on murettekitav. suhkrukvootidele järgnes märkimisväärne kriis, suhkru hind langes kolmkümmend protsenti aastaga ja hoolimata sellest läbikukkumisest ei soovi komisjon turule sekkuda ning laseb olukorral ise reguleeruda. ning äh, lahenduseks võib olla nii ladustamine kui ka toodete lisamine nende toodete nimekirja, mille puhul on võimalik avaliku sektori sekkumine. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt jelentéstevő, engedje meg, hogy néhány nagyon sok dolog. Aitäh teeksin lühidalt, mainin kahte konkreetset teemat. kõigepealt, kõigepealt äh, piimatööstus. kui siin ressursse piirata, siis äh, see vähendaks äh, programmide tõhusust ka seoses halduskoormusega see on osaliselt äh, sõlt-, see sõltub osaliselt äh, ähm, ÜPP ja ühise turukorralduse üldisest raamistikust, teisalt aga on minu arvates ohtlik võtta see samm seoses ähm, viinamarja sortidega me soovisime nende geograafilisi tähiseid kaitsta, aga praegu ei ole õige aeg selle tegemiseks, sest meil ei suuda ette näha, äh, milline on Euroopa Liidu veinide kvaliteet tulevikus. aitäh, kolm märkust seoses veinisektoriga. mis puudutab äh, vitis vinifera ja vitis supestise eh, äh, lubamist, siis Vitis Rubestis nagu Clinton Isabella ja, ja teised, nende puhul oleksin ma ettevaatlik. sest meil on tegelikult viis tuhat äh, sorti Euroopas, Saksamaal on võimalik kasvatada Itaalia viinamarja sorte ning äh, äh, tegelikult niimoodi me veini kvaliteeti Euroopas ei soosi, me peaksime tegelikult näiteks Austrias või Itaalias äh, Äh, võib-olla on neid võimalik teatud täiendusi lubada, aga üldiselt mitte. mis puudutab äh, veini laiemalt, olen ma teisel arvamusel. E, nii palju, kui on, veinile on võimalik lisada suhkrut ja seega alkoholi, siis võiks sealt lubada ka alkoholi eemaldamise. näiteks äh, õlu puhul võiks öelda, et et võiks nimetada alkoholivaba õlut õlule sarnanevaks alkoholivabaks tooteks, aga see, see oleks ju väga naljakas nimi, et pigem võiks ta olla alkoholivaba õlu veini puhul täpselt samuti. seoses äh, minu rolliga äh, raportöörina ENVI komisjonis ütlen, et raportöör Andrei oma raportiga äh, soovib muuta äh, sildistamise nõudeid, mis on ENVI komisjoni pädevuses, mitte aga selle komisjoni pädevuses. mina olen äh, viiskümmend kolm pluss regulatsiooni osas ENVI komisjonis raportöör ning minuga ei ole härra Andrei ühendust võtnud paistab, et toimus küll variraportööride kohtumine agrikomisjonis, aga mind sinna ei kutsutud. olgugi, et komisjonid on, komisjonidel on vastav kokkulepe omavahel ning eh, ja minu arvamus on teine, aga igal juhul eh, kodukorras eh, osas ENVI komisjon jääb oma pädevuste juurde ja kaitseb neid ning isiklikud äh, soovid midagi reguleerida minu meelest ei vii need kuskile. nii et ma paluksin raportööril oma menetlemisviisi muuta, sest vastasel juhul ENVI komisjon äh, peab äh, taaskord kaitsma oma pädevusi ja astuma vastu selle küsimuse käsitlemisel Agris. daamid ja härrad, ma palun teil lühidalt kõneleda, sest muidu me ei jõua omadega valmis Te, teen lühidalt, kolleegid on päris palju juba ära öelnud. mis puudutab toodete ringi laiendamist, siis härra Andriu rääkis meile lamba- ja sealiha sektorist. suhkur, ma loodan, lisatakse samuti sellesse nimekirja, sest siin ka on raskused. ja ma olen vastu äh, PO isei eelarve vähendamisele. mis puudutab äh, veini valdkonda, siis võtan raportööriga kindlasti ühendust, aga märgin, et ma olen selles mõttes temaga päri. mis puudutab tootjaorganisatsioone, siis äh, näen ma praegu, et toimub liikumine, mis äh, rõhutab vajadust äh, toota lähemal. ning leian, et seda tuleks kajastada ka ühise turukorralduse määruses. kolleeg Hoibus, aitäh! tahaksin rääkida ühest asjast see on see välja pakutud strateegia, millest raportöör rääkis turukriiside osas. et meil oleks ohjamismeetmed et oleks võimalik vabatahtlikult piirata tootmist ja me peaksime siin rakendama piimakriisi õppetunde, kus oli väga äh, kus on, on selge nähe, et äh, sisuliselt lasti raha põhja läbi selle, et äh, hindu alandati. me peaksime rakendama uue mehhanismi. meil on olemas juba seirekeskus. selle seirekeskuse käsutusse tuleks anda võimalused, eh, et kriise varakult tuvastada ja meetmeid rakendada, seda tuleks rõhutada. Deives olen eh, raportöör arvamuse osas ja seetõttu ületootmine me ei tohi tegelikult äh, ületoodetud koguseid paisata arenguriikide turule, sest see põhjustab katastroofilisi tagajärgi. kolleeg Santos. Dada a limitação de tempo, permitam-me que me concentre num aspecto em particular desta proposta, o relativo suur tänu, härra esimees, kuna mul on väga vähe aega, siis keskendun üksikutele teemadele, näiteks konkreetsed põllumajandusmeetmed Ähm, äärepoolsete piirkondade jaoks. selle kava õiguslikuks aluseks on artikkel kolmsada kolmkümmend üheksa, millel, mille kohaselt on äh, nendel piirkondadel äh, spetsiifilised äh, eri, erivajadused ja praegused ühise põllumajanduspoliitika meetmed esimese samba raames neid vajadusi ei täida seega ilmselgelt peame olemasoleva kavaga jätkama ja suurendama selle rahastust, seega palun teilt selles osas toetust, võttes arvesse ka seda, mille raportöör äsja ette pani, ähm, raportöör pani ette mm, mitte toetada komisjoni ettepanekut selle kava osas. ja samuti peaksime suurendama oma pingutusi äh, olemasolevate eelarvepiirangute raames. kui mul oleks rohkem aega, siis loomulikult selgitaksin seda paremini. ja nüüd veini kohta kasvatamisload, see on üsna riskantne. peal kahe tuhande kahekümne kolmanda aasta asemel peaksime rääkima siin kahe tuhande neljakümnendast aastast, kaks tuhat kakskümmend kolm on liiga varajane tähtaeg. ja Lambruskoga seoses see ei ole väga kõrge kvaliteediga sort, see on hübriidsort ja ma arvan, et me ei peaks seda seostama artikliga kakssada kakskümmend kaks, sest sest see on veel üks äh, kriisihaldusvahend. aitäh, kõigepealt sooviksin tänada raportööri kõikide mm, küsimuste eest, mis on tõstatatud äh, rahastamisega seoses. me peame mm, seda süsteemi tugevdama, võttes arvesse seda, et äh, volinik Hogan äh, kutsuti ka juunis siia koha peale ja ta ütles, et ta ei soovi rahastust vähendada otseselt me peame oma seisukoha juurde jääma ja ma sooviksin rääkida ka ähm, esimese või teise samba autonoomsuse kohta. esimene sammas ei tohi äh, jääda ähm, ÜPP strateegiakavade alla. ja me ei saa lubada valitsusel sekkuda vahendajana läbirääkimistesse, see peab olema Euroopa Liidu pädevuses. jah, lühidalt, kõigepealt äh, suur tänu suurepärase töö eest äh, kolleegile Andriööle. Äh, see parandaks komisjoni ettepanekut mitmes punktis, rääkides näiteks kvaliteedikavadest, geograafilisest tähisest, Ehm, tarnete laiendamisest, haldamine ja mm, äh, turu läbipaistvuse meetmed. see kõik on seotud äh, tööga, mida meie teeme seoses ehm, ebaausate mm, võtete direktiiviga. samas aga olen nõus äh, härra Dantaniga, Omnibussiga saavutatud tulemused olid suurepärased, seega mm, me peaksime olema siin ettevaatlikud, et mitte alustada uuesti selle väga keerulise aruteluga. sest ma tuletan teile meelde, et äh, avalik äh,, ametlikus teatajas äh, esitati selle kohta väga kriitiline joonealune märkus aitäh, ähm, härra esimees sooviksin samuti tänada äh, kolleeg Andrea suurepärase töö eest. samuti tänan teda tema ambitsioonikuse eest. ta on teinud väga ambitsioonikaid täiendusi komisjoni ettepanekule. seega tervitan kogu tema ettepanekut. avalikud sekkumised peaksid jätkuvalt tagama selle, et on olemas äh, turvavõrk ja samuti peaksid need toetama tootjaorganisatsioone, samuti peame äh, IKT äh, vahendite kasutamist äh, tugevdama, eriti plokiahelat, mis aitab toidu jaotamist turvalisemaks muuta, aitab tagada toidu turvalisust. nüüd biodünaamiline sektor, me peame siinkohal andma tagama suurema paindlikkuse. olen siin vastu komisjoni ettepanekule, mille kaudu soovitakse ähm, päritolu, kaitstud päritolu ähm, märgiseid äh, muuta. rääkides nüüd äh, alkoholivabast veinist, siis peame järgima turutrende, kuid samuti peame siiski eristama veine ja muid tooteid. aitäh! aitäh, ma sooviksin pöörata tähelepanu, teie tähelepanu sellele, et meil on vaja mm, meil on vaja arvestada sellega, et äh, lühike tarneahel on äh, põllumajandustoodjate jaoks väga kasulik. see loob neile turud, kuhu nad saavad oma tooteid viia põllumajandustootjad seisavad silmitsi väga suurte raskustega ja lühem tarneahel aitaks neid väga, aitäh! daamid ja härrad, ma arvan, et annan nüüd sõna komisjonile, kui te suudaksite viie minutiga piirduda, siis oleksin väga rõõmus selle üle, aitäh! suur tänu, esimees, ehm, teen nii lühidalt kui võimalik, pean jõudma kolmepoolsetele läbirääkimistele eh, kella poole seitsmeks ja see on äh, tänase päeva väga oluline osa. Äh, tänaksin äh, väga raportööri, raportöör ähm, on koostanud väga põhjaliku raporti. meil oleks sellise ähm, raporti koostamiseks kulunud vähemalt poolteist aastat, kui me oleks mõjuhinnangu pidanud koostama ma leian, et on üsna õigustatud äh, see, et äh, piisavalt selge ei ole praegu veel suhe äh, ühise turukorralduse määruse ja muude määruste vahel, näiteks strateegiakavade määruse vahel. ja praegu ei ole arutelu sugugi puudutanud komisjoni ettepanekut strateegiakavade kohta, millega Äh, avataks ka tootjaorganisatsioonide äh, võimalused muudes sektorites ja sellega seotud äh, eelarve. ma arvan, et sellel oleks märkimisväärne mõju erasektori turu haldamisele ja tarneahelatele, kuid kuidas see on seotud raporti konkreetsete punktidega? ma arvan, et poliitikate ühtsus on äärmiselt oluline ja me peaksime asjale sellest nurgast lähenema. ma mm, märgiks, teeksin nüüd märkuseid äh, toidu ja mm, toidutarneahela vahel kohta. me ei soovinud väga konkreetsete ettepanekutega lagedale tulla, sest, esile tulla, sellepärast et äh, palju aastaid äh, oldi seisukohal, et ÜPP peaks olema turule su-, suunatud, kuid samas tagama ka mm, tegevusliku turvavõrgu raportööri ettepanek läheb aga sellest kaugemale. see oleks kas täielik, see oleks kas kõrvalekalle või täielik suunamuutus ÜPP turupoliitika osas me täna varem arutasime siin juba otsetoetuste tähtsust ja tõepoolest, kui me suurendame oluliselt turumeetmete osakaalu, siis siis, siis mõjutaks see ka otsetoetuste õigustatud, seega me oleme siin üsna äh, skeptilised äh, sekkumishindade indekseerimise osas, sest see tooks kaasa täiendavad meetmed, millel oleks ka eelarveline mõju. ja sellisel juhul me peaksime ka otsustama, mida teha toodetega, mida me ostame, kui need tuleb äh, ladudest ära viia siin pannakse ette teatud tüüpi institutsionaliseerimine, mille käigus äh, kõrvaldatakse programm, mille komisjon pani paika kriisi ajal. mind äh, ausalt öeldes veidi ärritas see, et äh, me peame väga hoolikalt siin analüüsima seda, millise signaali see tootjatele saadaks kriisimeetmete osas ähm, täna hommikul horisontaalse määruse arutamise ajal soovisin selgi-, üritasin selgitada komisjoni lähenemist. täiesti õige on, et peame eritama, eristama kriisimeetmeid ja turumeetmeid, kuid äh, rahastamise küsimus taandub alati sellele, et küsimusele, kust tuleb raha. kui raha tuleb eelarvest, siis äh, see on ilmselt kõige lihtsam ja praktilisem viis, kuidas äh, äh, seda kõike lahendada. toidutarneahela osas äh, viitan sellele, mida ütles härra Dantin, Omnibus on väga palju saavutanud aasta jooksul me ei ole nende eeskirjadega veel suuri kogemusi kogenud, seega praegu ole, seega kas me soovime praegu tõesti äh, seada riski äh, alla selle, mida me oleme juba saavutanud. Te olete ilmselt teadlik sellest, et komisjon viib praegu läbi põhjaliku analüüsi, millele järgnevad uued meetmed, millega tagada toidutarneahelas hindade läbipaistvus ma ei tea, kas siin on päriselt mingisuguseid tegevusi vaja ja seoses konkurentsiõigusega meil on siin äh, uus äh, eeskiri juba paigas. ja nüüd äh, veinipakett. raportöör paneb ette veini, viinamarja kasvatamise autoriseerimise skeemi laiendamist ja see mõjutaks kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal leitud lahenduse tasakaalu pärast kolme, selle, selle kava kolmeaastast rakendamist on praegu liiga vara otsustada see püsivaks muuta. meil on praegu, praegune kava kehtib kahe tuhande kahekümne kolmanda aastani. kui me seda pikendaksime sisuliselt äh, sisuliselt tähtajatult, siis äh, kaoks selle mõte meil on teatud keelatud äh, viinamarja sordid. meil on hea meel, et äh, raportöör leiab, et äh, labruska keelamise osas ei ole enam piisavalt alust. alkoholivabade veinide osas usub komisjon, et äh, komisjoni ettepanek on väga asjakohane tänapäeva veiniturul ja isegi tule, tuleviku veiniturul, mis on rohkem globaalsem. me soovime pakkuda Euroopa Liidu veinitootjatele võimalikult palju vahendeid, mis tagaksid nende konkurentsivõime ja samas kaitseks nende veinide spetsiifilisust. ja siinkohal ma rõhutaksin ka seda, et tulevikus äh, oleks iga, et tähtis on, et äh, tulevikus oleks iga alkoholivaba vein siiski veinist tuletatud toode. seega meie jaoks ei ole selge, miks see võimalik ei oleks. ma tean, et raportöör ähm, on võtnud äh, vastu väljakutse ähm, puudutada raportis ka äh, veini koostisosade nimetamist veinide märgistusel ja siin tuleb äh, võtta arvesse ka keskkonnakomisjoni arvamust. komisjon, komisjoni ettepanek määruse üks kolm null kaheksa osas äh, seda ei sisalda see ettepanek ei olnud äh, tol ajal veel valmis, seega komisjon hindab veel äh, tööstuse poolt meieni jõudnud ettepanekut. me teame, et äh, veinisektor toetab veinisektori ettepanekut liikmesriikide algatused veinide märgistamise osas võivad seada ohtu ühtse turu toimimise vaatame seda raportit kindlasti veel huviga ja geograafilised äh, tähised selles osas äh, tervitame raportööri ettepanekuid, oma ettepanekut parandada, suhtume sellesse väga ava, avatult. sellega ma lõpetaksingi ja komisjon loomulikult on valmis alati tehnilisi arutelusid pidama või täpsemalt oma äh, ettepanekut selgitama või selgitama, miks äh, me ei soovi tegeleda mõnede asjadega, mida raportis on mainitud, aitäh. suur aitäh! see kostus väga hea. raportööril on nüüd sõna. aitäh! ma ei hakka vastama kõigile, aga võtan kokku komisjoni seisukohta kokkuvõttes jättes kõrvale teatud üks asi, üksikasjad ja selle, et komisjon on olukorraga rahul, võib öelda, et tegelikult olukord nii hea ei ole. mis puudutab äh, turukorralduse meetmete avamist teiste sektorite osas, on see teema oluline, aga probleem on selles, et vahendid on ainult kolm protsenti. kui me näiteks äh, liha valdkonnale lisame sealiha, veiseliha valdkonnale sealiha ja veini, siis eh, sisuliselt juba on kõik vahendid sellega hõivatud. nii et huvi on suur, aga vahendid on suuresti ebapiisavad, arvestades selle, seda, mis mängus on. nii et eh, vajadus arutada seda teemat on. ma ei hakka rääkima kõigist sektoritest, aga eh, Paolo de Castrole ja Michel Dantanile ja komisjonile ei ole tõenäoliselt äh, võimalik, nende jaoks ei ole võimalik tagasi minna sellega võrreldes, mis meil on Omnibussis paigas. nii et huvi on ainult üks, kas on võimalik äh, liikuda edasi lähtuvalt sellest tööst, mis on ära tehtud Omnibussi määrusega seoses, kas on selleks liiga vara, liiga hilja, ma ei tea, aga Äh, siis tuleb lähtuda ilmselt vanasõnast, et see, kes tahab kõike muuta, sisuliselt ei taha midagi muuta. nii et praegu me peaksime ikkagi lähtuma äh, seda, et võimalik on tegeleda piiratud arvu punktidega. mis puudutab alkoholivaba veini, siis ähm, äh, raportis on ette pandud mitte olla vastu, ma selgitan kolleegidele, äh, toodetele, mis on, mis lähtuvad veinist ja ei sisalda alkoholi Äh, vaid tõesti, need on tööstuslikud tooted, äh, aromatiseeritud veinitooted, aga need tuleb turukorraldusest välja võtta, sellepärast et kui nad turukorraldusse sisse jääksid, siis äh, tuleks ka neile rakendada seda toetusraha ja seda me soovime vältida selleks, et see raha jääks ikkagi veinisektorile. ja turukorraldusmääruse põhjal on vein ikkagi kaheksast kuni teatud kas kaheteistkümne protsendini all, nii alkoholisisaldust. nii et äh, mõte on, see, see mõte on raportis ära selgitatud. mis puudutab nüüd eri sorte, siis äh, arvestades äh, seda, et see on liikmesriikidele vabatahtlik ja veini, viinamarjakasvatajatele vabatahtlik ning ma meenutan, et et meil oli hääletus ka reformi osas. aga kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse need juba tulevad ja meie ees seisab küsimus bioloogilisest mitmekesisusest ja kliimamuutustest, nii et me peame ette mõtlema sellele ning võimaldama, võimaldama, mitte kohustama äh, kasutama uusi viinamarja liike, arvestades eh, kliimamuutusi ning eh, ning mingit kohustust sellega ei kaasne ning see, seetõttu tundus mulle mõistlik see, see siin tõstatada. ning mis puudutab nüüd poseisid, siis ei ole, nagu te teate, ma päri selle vahendite mahu vähendamisega. mis puudutab Herbert Dorfmanni ja sildistamist, siis me Strasbourgis viimase täiskogu ajal sellest rääkisime ja me peaksime seda ilmselt veel kord tegema, äh, rääkima äh, komisjonide vastavatest pädevustest, minu hinnangul on oluline seda käsitleda reformipaketi raames, sest see võimaldaks äh, sektorit käsitleda tervikuna minu hinnangul ei ole liiga hilja või liiga vara selle küsimusega tegeleda, me lähtume siin tarbija huvidest ning igal juhul on olemas siin kokkulepe liikmesriikides ja ma tänan sektori esindajaid valmisoleku eest selle teemaga töötada ja näidata ära toiteväärtus sellepärast et tarbijad on seda soovinud ning mis puudutab nüüd tehnilist küsimust, äh, oksüdantide küsimust, siis ja nitraatide küsimust, siis see, seda tuleb üsna kiiresti ära äh, lahendada. kuna me osaleme veinitoodetega rahvusvahelisel turul, siis peaksime järgima tähelepanelikult ka seda, mis selles valdkonnas toimub teistel mandritel ning äh, mitte lasta tekkida olukorral, kus Euroopa veinitootjad jäävad maha võrreldes sellega, mis äh, rahvusvaheliselt toimub. arvestades noori ja tarbijaid, kes on nõudlikumad selles valdkonnas, peaksime me tagama, et järgnevatel aastatel on meil samad võimalused, mis maailma teistel tootjatel ja viivitada siin ei tohiks ning käsitlesin äh, olulisemad märkused praegu ära, tänan teid arutelu eest ning ootan huviga teie muudatusettepanekuid ning võimalust äh, kiireloomuliselt jätkata tööd selle raportiga, aitäh! suur aitäh! mul jääb üle ainult öelda, et kolmas detsember on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg nii nagu ka kolme muu seadusandliku raporti kohta. vabandust, et pidin asju niimoodi kiirustama, aga kahjuks meil eriti palju aega ei olnud. daamid ja härrad, nüüd tahaksin siin tervitada DEVE komisjoni aseesimeest, kellega me hakkame koos juhtima järgmist päevakorrapunkti. punktid kümme ja üksteist aga tegelikult me oleme endiselt graafikust maas, sest et punkt üheksa on midagi sellist, millega me ei ole tegelenud, härra De Castro peab kahjuks meie seast lahkuma, nii et meil on vaja, meil oleks vaja ühte teenet. tema tahaks rääkida delegatsiooni nimel kümnendas päevakorrapunktis, kui see teile sobib. suur aitäh. härra De Castrol on sõna. aitäh, härra esimees tahtsin lihtsalt öelda, et meil on siin missiooni aruanne, mille on koostanud väga hästi Agri ja Teve komisjonide sekretäriaadid, kes töötasid selle Madriidi missiooniga, kus äh, osales terve rida meie kolleege Maria Hoibu, Clara Aguilera ja teised teistest komisjonidest, kaasa arvatud Tevest. tegemist oli äärmiselt olulise äh, missiooniga ja ma ei taha liiga palju aega kulutada eh, sellisel kiirel päeval. tahtsin lihtsalt öelda, et eh, see raport peegeldab väga täpselt neid diskussioone, mis Madridis aset leidsid eh, Hispaania senatis. tegemist oli äärmiselt huvitava debatiga FAO saatis väga palju huvitavaid sõnumeid, mida me toetasime, ja delegatsiooni juhina võtsin mina sõna selleks, et rõhutada, kuivõrd oluline, olulised on jätkusuutliku arengu eesmärgid, ma ei hakka sisuliselt siin süvenema. ütlen lihtsalt, et missiooni aruanne on väga täpne, nii et kui te tahate selle kohta veel informatsiooni saada, siis te leiate kõik, mida vajate sellest dokumendist ma arvan, et selle sisu on ära teeninud edasise debati, võib-olla mitte praegu kohe, äh, mitte kohe pärast seda ÜPP üle käinud diskussiooni, aga võib-olla mõnel teisel juhul äh, saaksime me seda arutada, sest et äh, näljavastane võitlus maailmas on midagi sellist, kus olukord on muutumas halvemaks, mitte paremaks, nii et oluline on teha midagi sellist, millel oleks ka tegelik mõju. suur aitäh, härra esimees, et andsite mulle võimaluse rääkida sellest missiooniraportist. aitäh kui lubate, siis näen, et äh, on üks isik, kes soovib sõna võtta. proua Hoibih, palun. teen lühidalt, tahaksin rõhutada veel kord seda, mida ütles Paula de Castro. kui me arutame olukorda seoses näljaga maailmas, siis on see murettekitav ning me peaksime seda, mida me alustasime Madridis esimese parlamentaarse ühisistungiga jätkama. seal kirjeldasid riigid oma olukorda, aga me peaksime nüüd jätkama sellega. ning ma paluksin, et rohkem parlamendiliikmeid kaasa lööks, sest oli häbi vaadata, kui vähe oli Euroopa esindatud, näiteks Saksamaalt ei olnud kedagi peale hea küll, aitäh. eeldan, et info on nüüd edastatud, meil on see raport. ja ma usun, et äh, nüüd äh, saame selle küsimuse juurde nii Agris kui Teves tagasi tulla. nii et äh, enne selle parlamendi ametiaja lõppu võib tulla veel võimalusi arvamusi vahendada mis puudutab alatoitumust ja nälga. me oleme kõik loomulikult sellest teemast väga huvitatud. on inimesi, kes ütlevad, et kui vaadata ÜPP-d, siis see panustab märkimisväärselt äh, ebatõhusatesse meetmetesse näljavastases võitluses, nii et see on meie jaoks oluline. kui rohkem kommentaare ei ole, siis teen ettepaneku, et sellega lõpetame kümnenda päevakorrapunkti käsitlemise ja jätkame punktiga üksteist ja siis tuleme tagasi üheksanda punkti juurde. ma vabandan kõigi ees, kes on üheksandat punkti oodanud, tõesti vabandust. nüüd arv-, arvamuste vahetus Tom Arnoldiga, kes on Aafrika maapiirkondade rakkerühma juht ja räägime selle rakkerühma tööst. kui lubate, siis äh, tahaksin paluda, et härra Arnold meiega siin liituks, nii et ta saaks võtta sõna. kas ta on juba saalis? kas härra Arnold on siin saalis? härra Tom Arnold ahhaa, to musimy, musimy chwilę poczekać, tak? sellisel juhul peame veidi ootama. võib-olla teie sooviksite sõna? kui te soovite midagi kommenteerida, siis